Morning, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, daamid ja härrad, võtke kohad sisse. ning ega mul ei olegi midagi öelda, seega alustagem päevakorrapunktist number kuus. puudutab see Euroopa energiastrateegia kujundamist aastateks kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kakskümmend proua Bobinska vastutab selle temaatika eest ja annangi talle kohe sõna ja siis me saame seda asja veel arutada, aga nagu te teate, kell kümme hakkab siis hääletus, nii et äh, proua Bobinska, teie kord. suur tänu, härra esimees Mm, tegemist on siis esialgse arvamuste äh, vahetusega ja seega paluksin kolleegidelt nii palju kommentaare kui võimalik, seega eriti aega ei kulutaks ise. see teema, mida me oleme ette valmistamas, on äh, nii-öelda konsultatiivdokument äh, ja puudutab siis Euroopa Komisjoni plaane Euroopa energiastrateegiaks aastaks kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kakskümmend käivad äh, erinevate organisatsioonidega, tööturu osapooltega äh, konsultatsiooniprotsessid ja meie raport on siis osa sellest ja seega on väga oluline, et Euroopa Parlament paneks paika Euroopa energiastrateegia peamised eesmärgid, peamised alustalud, alustalad järgmiseks kümnendiks. keskenduksin siis oma sissejuhatuses äh, meie jaoks kõige olulisemale kuivõrd neid teemasid on palju, mis meile huvi pakuvad, tuleb äh, reastada prioriteedid. et meie sellest arvamusest või raportist ei kujuneks äh, lõputut soovide nimekirja. Äh, oluline on see, et me mitte kõike ei paneks paberile ja ei unustaks seejuures siis meie kõige olulisemat. väga raske on meie töös muidugi ja see tuleb selgelt siin välja öelda, meie äh, kalender. arvamus, äh, viimane raporti versioon peab tõlkesse jõudma juba neljateistkümnendal juulil ning äh, hääletatakse seda meie komisjonis septembris. ning oktoobris peaks siis see asi jõudma täiskogu ette, aega on vähe äh,, et leppida kokku siis tekstis äh, teiste komisjonide ja fraktsioonidega, nii et aega tõesti napib. ainus viis, kuidas asja teha tõhusalt äh, ja seega ka minu ettepanek äh, ja palve teile, et esitage oma seisukohad kirjalikult eh, nii kiiresti kui võimalik. ma paluksin eriti eh, variraportööridelt, et eh, teie oma märkused saadaksite tõesti minule nii pea kui võimalik. me peame välja töötama kompromissi ning muidugi kokku panema hea raporti, ega see väga raske ei saa olema, sest et eks me saame väga palju üle võtta tänasest energiastrateegiast, millest me oleme juba mitu korda rääkinud meie peamine äh, fookus on meie eesmärkidel energiapoliitika osas, nimelt et meil oleks energiale järjepidev ja tasakaalustatud lähenemine mõistlike hindadega nii avalikule kui ka erasektorile. see on võimalik ainult läbi äh, energiaühisturu väljakujundamise, läbi energiasäästu ning äh, innovatsiooni toetamise ja läbi süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise komisjoni ja seda rõhutame me kõige rohkem, mm, äh, raportis tahetakse tagada see, et kõik praegused kohustused täidetaks. me rõhutame seda, et kõigepealt tuleb tänased reeglid täita ja kui neid ei täideta, et siis tuleb ka mingisugused karistusmeetmed kasutusele võtta ja millised peadirektoraadid kogu selle protsessiga on ähm, seotud. nii et ühesõnaga, kõigepealt tuleb saavutada see, milles on juba kokku lepitud. teiseks äh, rakendus kuupäev kolmandale energiapaketile, see on kolmas märts äh, aastal kaks tuhat üksteist, nii et juba praegu kuivõrd see kuupäev on ukse ees, võib eeldada, et komisjon on alustanud tööd ka rikkumismenetluse sätete osas. mitte ainult liikmesriigid ei pea täitma erinevaid standardeid, vaid ka rahvusvahelised või siis hargmaised ettevõtted peavad järgima Euroopa Liidu või liikmesriikide Äh, poolt vastu võetud seadusandlust ja Euroopa Liidu institutsioonid muidugi peavad aktiivset rolli mängima. meie raport rõhutab ka seda, mis puudutab infrastruktuuri. strateegias toodud eesmärgid on muidugi kõigile teada-tuntud eesmärgid, meil on vaja Euroopas üldist energiastrateegiat, alla joonitud on aga see, et me peame mõtlema ka teistele aspektidele, rääkisin juba rakendamisest, nüüd siis infrastruktuuri osa. me võiksime tunde rääkida Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkidest, aga asi jääbki sõnadeni, kui, sõnadeks, kui meil ei ole kaasaegset tehnoloogiat. ja raportis ongi seega täiesti selgelt välja öeldud, et me peame andma endast parima selleks, et äh, terve Euroopa Liit oleks kaetud intelligentsete energiavõrkudega, mis oleksid siis piiriülesed, aga ka Euroopa Liidu piiriülesed, nii et need võrgustikud hõlmaks endas ka teisi riike. kust siis aga selleks kõigeks raha leida? see on muidugi väga oluline küsimus, sellepärast et infrastruktuuri väljaarendamiseks on vaja miljardeid äh, eurosid me oleme tähelepanu pööranud peaasjalikult turumehhanismidele ja sellest on võib-olla mõtet rääkida, et kas äh, turumehhanismidest siiski piisab selleks, et neid kulusid katta. ma arvan, et selleks meil ka aega on nendeks aruteludeks. Äh, raportis ähm, kinnitatakse ka energiatõhususe suurt potentsiaali ja võib-olla seda osa võiks natukene täpsustada. oluline on ka see, et milline on energiapoliitika välisdimensioon. Euroopa Liit eh, täna valmistab oma poliitikat ette selles osas ja ma tahaksin, et meie koos Ahveti kolleegidega ütleksime väga selgelt välja, milline on siis eh, selle poliitika välismõõde. kuidas eh, transeuroopalisi, üle-euroopalisi võrgustikke välja arendada koos teiste riikidega. kuidas see asi kõik peaks arenema? kas peaksid äh, tulema sisse mingisugused äh, spetsiaalsed lepingud, kuidas kõike seda äh, kiirendada? antud protsessi. minu meelest see raport seda ei täpsusta väga hästi ja meie peaksime omalt poolt siia midagi lisama. teadusuuringud äh, on ka välja toodud eraldi selles raportis äh, ning äh, heitkoguste vähendamise skeemid samuti. selles suunas tuleb jätkata ja ma arvan, et üks valdkond võiks veel tulla siia sisse ja millele Euroopa Liit minu meelest võiks keskenduda, on nimelt siis äh, keskendumine ka äh, mittetraditsioonilistele energiaallikatele ehk siis äh, taastuvatele energiaallikatele, mis meie energiasegu võiks äh, rikastada ja vähendaks kindlasti meie sõltuvust Euroopa Liidu välistest energiaallikatest, nii et sellest minu meelest on mõtet rääkida. ja veel, selles raportis ei räägita piisavalt ka energia tarnekindlusest ning äh, Lissaboni lepingu saja üheksakümne neljanda lõike rakendamisest. Oettinger on rääkinud äh, solidaarsusest. sellest on väga vähe räägitud ja minu meelest on väga kahetsusväärne, et seda ei ole rõhutatud, kuivõrd energia tarnekindlus on väga oluline. ja solidaarsus on siit välja jäänud, kuigi tegemist on väga <laughs> olulise teemaga me ei tea, milli, millal jälle võiksid energiakonfliktid äh, tekkida, aga ette valmistama ennast me nende jaoks peame. suur tänu ja suur tänu kõikidele kolleegidele! suur tänu selle sissejuhatuse eest äh, ja äh, härra Saraus on esimene, kes soovib sõna uh,. Elnök úr, engem tetszett szólítani? Mészáros. Köszönöm. Elnézést kérek, nem értettem jól a nevemet. Szeretném megköszönni. Vabandust, ma ei saanud aru, et te minu nime ütlesite. ma tahaksin tänada raportööri tema töö eest, tegemist on meie jaoks olulise teemaga. Lissaboni lepingu ratifitseerimine tähendab, et Euroopa Liidu energiastrateegiale saab läheneda erineva nurga alt. see on liikmesriikide pädevuses aga me, meie soovime Euroopa Liidu lähenemist panna uutele alustele. me soovime tagada energia tarnekindlust, tõhustada energiatõhusust ja sääst, säästmist, eriti pidades silmas ka taastuvenergiaallikate arend-, väljaarendamist. samuti peame pare-, parandama võrkude eh, sidemeid Euroopa Liidus liikmesriigid peavad, võttes arvesse oma, oma kättesaadavaid energiaallikaid, välja töötama oma energiatarnete süsteemi. meie energiasõltuvus suureneb järjest, see tähendab, et kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks pärineb kuuskümmend viis protsenti Euroopa Liidu tarbitavast energiast väljastpoolt. gaas mängib järjest olulisemat rolli, me peame tagama äh, tarnekanalid ja mitmekesistama energiaallikaid. praegused jõujaamad, äh, jõujaamade eluaeg on ainult kolmkümmend seitse aastat, seda tuleb suurendada infrastruktuuri väljaehitamise kulud peaks olema hinnanguliselt nelisada miljardit eurot, aga sada miljardit tuleks eraldada uute jõujaamade ehitamiseks. vanad jõujaamad tuleb asendada ja samuti tuleb parandada nende hooldust. me peame üle vaatama ka tuumaenergiale lähenemise. uued projektid selles valdkonnas tagavad selle, et tegemist on uue puhta energiaallikaga. En-, energiapoliitika põhineb kolmel sambal, energia tootmine, energia säästmine ja energiakadude vähendamine, nagu näiteks töös, äh, ehitustööstuses. see tähendab, et me peame muutma oma meetodeid, see protsess saab aga olema aeglane. me soovime luua ühtset energiaturgu, misläbi väheneks liikmesriikide roll, aga suureneks regioonide roll. see on eriti oluline Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele, kus regionaalne koostöö on alles lapsekingades. suur tänu. kolleeg Kirek. kolleeg Kirek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, proszę kolegów, kiedy... Suur tänu, härra esimees rääkides energiaküsimustest, peame me alati silmas pidama ka konkurentsivõime küsimust, sest energia ja konkurentsivõime on täiesti omavahel ühendatud. teisalt on energiasegu igas liikmesriigis erinev. seetõttu on Eh, liikmesriikide energiapoliitika erinev, aga see ei muuda vajadust ühtse energiapoliitika järele. ei ole võimalik välja töötada keskpäraseid lahendusi, sest sest eh, sellest on räägitud ka juba kliimapaketis ma mäletan küll, et kliimapaketti koostati pidades silmas COP viieteistkümne tippkohtumist Kopenhaagenis. see oli natukene ebarealistlik. me pidime veenma maailma, et me soovime kärpida CO kahe heitmeid, aga nüüd me teame, mis Kopenhaagenis juhtus. kui me jääme kliimapaketi punktide juurde, siis kaotab Euroopa Liit oma konkurentsivõime. me võime siin rääkida siin Euroopa kakskümmend kakskümmend paketist, mida me soovime sellega saavutada, aga see jääb ainult unelmaks, nagu seda oli ka Lissaboni strateegia. niisiis, kliimapakett tuleb üle vaadata me peame keskenduma seal realistlikumatele punktidele, näiteks energiatõhususe parandamisele. see peaks olema energiasektori arengute aluseks. miks, siis tuumaenergia küsimus, miks on nii, et et see raport et, et see raport äh, äh, ei võimalda uute tuumajaamade väljaehitamist, ilma nendeta me oma eesmärke täita ei suuda. siis on veel probleeme, nagu näiteks viletsa kvaliteediga võrgud, võrkude ühendatus omavahel. ja siis see niinimetatud Carringtoni efekt. ma ei tea, kas te kõik tunnete seda kontseptsiooni? vabandust, et mul, ma nii kaua räägin, aga ma tutvustan teile tausta. üheksateistkümnendal sajandil käisid telekommunikatsioonivõrgustikud kiiresti alla ja seda tänu päikese elektromagnetkiirgusele. sest masinad põlesid lihtsalt läbi ja seda päikese elektromagnetkiirguse tõttu. nüüd, kus meie, meil on veel rohkem potentsiaalselt läbipõlevaid seadmeid, tuleb tunnistada, et meil ei ole mingisugust kaitsesüsteemi. näiteks transformaatorite läbipõlemise vastu ja seadmete valmistajad peavad seda nüüd arvesse võtma, ameeriklased näiteks juba teevad seda seega kokkuvõtteks, me peame energiapaketi üle vaatama, selle eesmärgid olid liig-, liiga ambitsioonikad ja lähenemine oli liiga keskpärane, suur tänu. suur tänu, härra Šamanski. Największym problemem w spisywaniu takich dokumentów. Suur tänu Äh, kõige suurem öö, äh, probleem dokumentidega, mille pealkirjas on sõna strateegia, on äh, leida tasakaal erinevate elementide vahel. võib-olla ei ole keeruline moost-, moodustada nimekiri vajadustest, mis on olulised siin ruumis olijatele. me, aga me peame ka vaatama, kuidas neid rakendada aja jooksul. eelmises tegevuskavas meil oli kaks äh, kategooriat ja esimene kategooria nõuetest puudutas äh, kliimamuutusi ja teine kategooria oli seotud äh, energiatarne küsimustega. ja need kaks kategooriat tuleb omavahel kombineerida, nad ongi kombineeritud. taastuvenergia parandab energiavarustuskindlust aga see võtab muidugi aega. praegu, eriti praeguste vahendite puhul. meie jaoks ei ole kasulik, kui me üritame väga kiiresti lahti saada energiaallikatest, millel on suured heitkogused. kui me vaatame Kesk-Euroopat, siis me näeme, et seal on äh, tasakaalutus äh, eesmärkide vahel, mille on seadnud valitsus ja mille, mis on ühenduse tasandil. ning me näeme, et me tegelikult satuksime seetõttu Kesk-Euroopas isegi suuremasse sõltuvusse gaasist. ja see puudutab loomulikult ka tarnekindlust ja me peame siin arvestama ka sellega, et me impordime äh, gaasi Venemaalt ja see tekitab väga suuri probleeme just nimelt äh, tarnekindluse osas äh, Kesk-Euroopale. nii et me peaks keskenduma mitte ainult sellele, et me teeme nimekirju nõuetest, vaid me peaksime ka vaatama, kuidas nende teemadega tegeleda. kuidas tagada et äh, me küll oleme sõltuvuses gaasist, kuid äh, need, need gaasi äh, tarnetingimused oleksid ka poliitiliselt korralikud. suur tänu uh,! I think that uh, there is room to uh... suur tänu! ma arvan, et selleks, et äh, see komisjoni dokument muuta rohkem äh, strateegiliseks, siis ma pean ütlema, et kui ma lugesin selle dokumendi läbi, siis ma mõtlesin, et va-, et me peame vaatama oma prio-, prioriteedid üle, see on lihtsalt mingisugune kogum erinevatest ideedest. ja mida ma selles dokumendis ei näinud, oli see, et millised on meie võtmeküsimused, mis on meie prioriteedid, mida me peame kõigepealt äh, lahendama. nii et me peame üle vaatama prioriteedid üks võtmeküsimus, millega me peame tegelema, on loomulikult konkurentsivõimelised äh, hinnad. me oleme endiselt äh, sellises olukorras, kus äh, Euroopa elektri- ja gaasiturg üheksakümne viie protsendi ulatuses on tegelikult kaheteist ettevõtte käes. nii et kui me hakkame seda kolmandat paketti koostama, siis pädevad konkurentsiametid peaksid koordineerima seda tööd, tegema koostööd ka e, konkurentsi peadirektoraadiga, e, et vältida seda, et need e, praegused elektri- ja gaasiettevõtted saaksid monopoli staatuse. Prantsuse parlament neil päevil koostab teist siseturupaketti ning kui vaadata seda ähm, Prantsuse energia äh, struktuuri, siis see on väga huvitav, sellepärast me näeme, et äh, näiteks inglased on äh, Prantsus-, on Hispaania ja Itaalia turgudel, aga Prantsusmaal on kõige suuremaks E.ON. ja neil on ka väga suur osa turust. see, mida Prantsuse parlament praegu teeb, on EDF-i, GDF-i toetav lähenemine. ja nad üritavad tegelikult monopoli staatust äh, teatud ettevõtetele anda kogu Euroopas. nii et energiasektoris me peame nüüd tegelema eelkõige just konkurentsivõimega ja monopoli staatusega. teiseks, mida me peame samuti mõistma, on see, et energia on tsükliline äri ja see kestab kolmkümmend kuni nelikümmend aastat. Need väga odavad hinnad, mis meil olid üheksakümnendate lõpus ja kahe tuhandenda aasta alguses, olid seotud investeerimistsükli lõpuga. tollal oli rohkem tarnijaid, kui oli nõudlust aga aastaks kaks tuhat kakskümmend viis me oleme silmitsi kolme eh, trendiga. nimelt pool energiajaamadest Euroopa Liidus tuleb eh, asendada ja see tähendab, et eh, energiahinnad tõusevad kilovatt-tunni kohta. infrastruktuur teiseks infrastruktuur. samuti vananeb isegi sellistes riikides nagu Saksamaa, kui vaadata Lääne-Saksamaad ja vaadata Ida-Saksamaad, seal Ida-Saksamaal on väga kaasaegseid rajatisi peale seda, kui Saksamaa ühend-, ühendus, ühendati siis äh, ehitati sinna väga kaasaegsed ehitised, kuid Lääne-Saksamaal ja Prantsusmaal on rajatised siiski vananenud. nii et kui vaadata kui vaadata jaotusvõrke, siis ähm, nende vananemise tõttu äh, energiahinnad tõusevad. see tähendab üksiti, et selleks, et äh, olla hindades konkurentsivõimelised, me peame ka vaatama teisi parameetreid, mis mõjutavad hinda. nii et me peame ja minu analüüs ütleb, et, et üheks võimaluseks, et, äh, et selleks, et hindu hoida mõistlikul tasemel on, on see, et me peame keskenduma järgnevatel aastatel energiatõhususele. tänu sellele me saaksime tasakaalustada seda olukorda, mida praegu väga tugevalt mõjutab energia hinna, kilovatt-tunni hinna tõusmine. nüüd tarnekindlus. ma olen natukene vähem mures siin kui mõned kolleegid eriti ka sellepärast, et äh, see, viimasel ööl tegelikult Gazprom pidi tegema järeleandmisi ja mispärast, sellepärast et Gazpromil on äärmiselt kehv maine äh, investeerijate hulgas peale Ukraina kriisi ning neil on vaja tegelikult saada äh, raha rahvusvaheliselt investeerijatelt ja teiseks, meie, eurooplastena, oleme tänapäeval palju paremini ette valmistatud sellisteks kriisideks kui kaks aastat tagasi äh, nii et eh, härra Vidal Quadrasega me samuti uurisime seda asja ja ka härra Šimanski ka oleme seda arutanud, nii et mina olen täiesti kindel, et praegu meil on olemas gaasitarnete jaoks nii eh, kriisiplaanid kui ka eh, muud kavad. me peame vaatama, milline on me peame vaatama, millised on meie potentsiaalid ka teistes energiavaldkondades. ja me peaksime survestama Euroopa Komisjoni, et nad äh, uuriksid seda öö, äh, uute gaasimaadlate äh, võimalust veelgi. näiteks ja me peaksime keskenduma näiteks ka Horvaatiale ja sealt edasi veel ka teistele Balkani riikidele, mis samuti võiksid äh, tugevdada meie äh, tarnekindlust. samuti tuleb rakendada riiklikud tegevuskavad, see puudutab ka võrkude infrastruktuuri, infrastruktuuripakett minu meelest on üks kõige olulisemaid me peame äh, selle ka korralikult kujundama, siin on kaks aspekti, kõigepealt äh, pikaaegne perspektiiv jaotusvõrkude osas, et kui me soovime siin tõesti äh, midagi muuta, siis me peaksime ähm, keskenduma prioriteetidele, mitte siia prioriteetide hulka kõiki kaasama vastasel korral me hakkame investeerima lihtsalt sadu miljardeid. Äh, nii et me peaksime keskenduma viiele-kuuele koridorile, kus äh, energia äh, koguste vool on väga suur, eriti mis puudutab tuuleenergiat. nii et me peaksime vaatama üle võimalikud stsenaariumid energia tarnimise jaoks aastaks kaks tuhat kolmkümmend. viimane punkt, me peaksime rohkem keskenduma finantseerimisele ja sellele, kuidas me saaksime kombineerida Euroopa rahastamist ja Euroopa Investeerimispanga äh, investeeringuid. ja me peaksime need äh, äh, siduma omavahel. ja lõpetuseks, kuna energiatõhusus on niivõrd oluline nii energia tarnekindluse jaoks, konkurentsivõimeliste hindade jaoks kui ka meie keskkonnaagenda jaoks, siis me peaksime need oma prioriteedid üle vaatama. ja me peaksime oma dokumenti kirja panema, et energiatõhusus on meie esimene prioriteet järgnevateks aastaks. see on see, kus me tõesti saame olukorda muuta oma energiapoliitika kavade jaoks. suur tänu, härra Turmas meil on veel kakskümmend viis minutit aega, veel kuus äh, sõnavõtjat pluss raportöör pluss komisjoni esindaja, nii et praegu, seni me oleme neli sõnavõtjat ära kuulanud, kui me niimoodi jätkame, siis me läheme üle aja, nii et ma paluksin, et äh, sõnavõtjad ei läheks üle ühest-kahest minutist, vastasel korral me ei jõua kümme hakata äh, hääletama. nüüd kolleeg Habatšiidis. Taip, ačiū pirmininkė. Labai teisinga jūsų pastaba, kad. suur tänu, härra esimees. Teie märkus on täiesti õige, me peame tõesti tegema nii lühidalt kui võimalik, et kõigil jääks võimalus sõna võtta. suur tänu meie raportöörile selle väga põhjaliku sissejuhatuse eest. energiasektor kindlasti on ka tulevikus otseselt seotud äh, üksikute liikmesriikide, aga ka Euroopa Liidu kui terviku konkurentsivõimega. me peame rääkima sellest muidugi, kuidas me suudaksime tagada konkurentsi Euroopa Liidu sees, aga ka kuidas toime tulla välise konkurentsiga ja keskenduksin äh, siinpool paarile küsimusele. praegune kriis äh, Valgevene ja Venemaa vahel on mitu korda esile tulnud ja täna tuleb see jälle uuesti tõstatada, on täiesti selge, et me peame looma sõltumatu energiaturu Euroopa jaoks, eriti äh, gaasiturul, selleks et äh, maagaasi ja elektrienergia mm, varustamisest ei kujuneks poliitilist relva. tuletaksin teile meelde, et Leedu erinevalt teistest äh, liikmesriikidest maksab maagaasi eest kolmkümmend protsenti kõrgemat hinda ja gaasi tarbimine on oluliselt suurenenud. nii et kui me tahame rääkida konkurentsist äh, meie liikmesriigi sees, siis see on täna suhteliselt keeruline teema teine toob konkurentsivõimelisi hindu, selles osas olen täiesti nõus härra Turmesega, me peame keskenduma sellele küsimusele ja antud raportis peab sellele ka piisavalt tähelepanu pöörama selleks, et Euroopa Komisjon looks erikomisjoni, mis ei tegele mitte ainult elektrienergia hindadega või energiahindadega, va-, ja sellest kindlasti tuleks väga huvitavaid fakte välja niimoodi, et liikmesriikides on kindlasti nii-öelda riiklikke prioriteete, mis varjutavad Euroopa prioriteedid aga tulevikus tuleb mõelda tõesti siis konkurentsivõimelistele energiaressurssidele ja me peame taastuvat äh, energiat kuidagi äh, suutma, äh, neid suutma siis selle osas tööd hoogustada. Valgevene-Vene kriisi tuleks minu meelest aga era-, eraldi esile tõsta, kas siis põhjenduspunktides ja keskenduma peaksime ka Euroopa Liidu turul äh, ühtsetele ühendustele, härra Benson. jah, see suur tänu, pole kõhklustki, et energiapoliitikast rääkides Euroopa Liidus äh, tuleb rääkida ühe hingetõmbega ka julgeolekupoliitikast. minu meelest Euroopa Liidu sõltuvus äh, maagaasi impordist äh, saab olema tõsine probleem, me järjest äh, enam oleme sõltuvad energia impordist ainult mõningatest piirkondadest, me peame oma tarnekindlust kindlasti seega parandama ja mitmekesisust suurendama. seega on väga oluline tagada edasised investeeringud energiainfrastruktuuri üle terve Euroopa. ja samas on väga oluline tagada äh, piisavad investeeringud teadusuuringutesse ja madala äh, süsinikusisaldusega energiaallikatesse, selleks et Euroopa äh, suudaks paremini ära kasutada siin leiduvaid energiaressursse. Need märkused, mida siin on täna tõstatatud, näitavad kindlasti seda, et meie energiapoliitika peab olema turukesksem ja konkurentsikesksem. me peame tagama selle, et meie töö eesmärgiks on tagada tarnekindlus. meil on konkurentsiga probleeme Euroopas, kuid äh, kaheksa aastat tagasi äh, oli arutelul äh, siseturunõukogus teine energiapakett ja oli väga selge tollal, et siseriiklikke huve on väga palju ja see takistas tegelikult korraliku konkurentsi väljakujunemist. kaheksa aastat on nüüd edasi läinud, aeg õiges suunas me küll edasi liigume, kuid tohutu töö on endiselt veel ära teha. energiapoliitika peaks panustama kindlasti ka energia tarnekindluse tugevnemisele, eh, kasvuhoonegaasid peaksid vähenema, teised ohtlikud eh, keemilised eh, ained ja nende kasutamine samuti ja nagu härra Turmes ütles, peaksime me selle kõik seostama, seostama energia tarnekindlusega. meie ees on kaks raportit, kus siis peateemaks on energia strateegia ning energiatõhususe tegevuskava raportöör on öelnud, et need kaks asja tuleks omavahel eh, seostada. sellepärast, et eh, need on eh, tõesti nii-öelda üldised teemad ja, ja kattuvad ja minu meelest peaks raportööridelt küll paluma, et see sünergia oleks tagatud. suur tänu! suur tänu, härra esimees, ütleb härra Kantšen. ühe minutiga muidugi on väga raske nendest asjadest rääkida võib-olla peaks siiski mingil hetkel natukene pikema arutelu pidama selles küsimuses. selle, sellepärast, et see on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias üks kõige olulisemaid punkte. väga raske on ühe minutiga siis süüvida asjasse. kuid tahtsin tuua teile näite ühest integreeritud projektist, millega teie olete olnud äh, proua Toiaga ka kaastegevad nimelt integreeritud ühisprojekt transpordile. hõlmas see siis endas äh, hüdroenergiat ja vesinikuenergiat. ja see on tüüpiline näide sellest, kuidas erinevaid äh, tootmisvariante oleks võimalik edasi arendada ja kuidas integreeritud äh, energiapoliitikat vedada keskenduma peaks minu meelest ka rahastamisele, me peaksime neid väheseid ressursse mõistlikumalt kasutama ja lisaks sellele peaks meil olema ka lisafond või avaliku ja erasektori partnerlus tagatud, see on ainus viis, kuidas me saaksime äh, tagada selle, et äh, võrdselt oleks jaotunud elektrienergia võrkudes. Ja, proua Hübner. Bardzo. Przedstawiony dokument dobrze, że, że powstaje, ponieważ e, w tej chwili... Suur tänu. see dokument on väga kasulik, kõik riigid võitlevad praegu kriisiga. ja me peame leidma viise, kuidas seda strateegiat ellu rakendada. nagu kolleegid ütlesid, et siin ei ole mingisuguseid prioriteete, siin on lihtsalt segu lühema ja pikema perspektiivi eesmärkidest. aga me peame välja valima kõige tähtsamad eesmärgid, mida me saame ka ellu rakendada, mida me saame saavutada järgmise üheksa aasta jooksul. meil on siin energiaga probleeme, sest gaasi, gaasi tarnitakse ainult ühest allikast siis on meil põlevkivigaasi äh, võimalus, aga tuleb välja, et selle väljatööta-, töötamiseks kulub veel viis aastat. meil on siin aga puudu öö, äh, finantsinstrumentidest. me peaksime tegema vahet siin projektide vahel, mida rahastatakse liikmesriikide poolt ja mida rahastatakse Euroopa poolt. eelarved võetakse vastu enam-vähem oktoobriks liikmesriikides liikmesriigid peavad ka liikmesriigid peavad ka teadma, kui palju nad peavad oma eelarvest raha äh, eraldama. muidu nad kaotavad veel ühe aasta. järg, järg, järgmised kaks-kolm aastat võivad lihtsalt kaduma minna, sest liikmesriigid ei saa neid meetmeid ellu rakendada. seega, meil peavad olema olemas ka rahasummad ja me peame vahet tegema summade vahel, mis tulevad liikmesriikidest ja mis tulevad ühenduse eelarvest. Angelis. suur tänu ja nüüd härra De Angelis. Eh, grazie, president. suur tänu, härra esimees. meil on siin energiatõhususe valdkonnas järgmisel paaril aastal päris palju tööd vaja teha energiatõhusus ja energia tarnekindlus on kaks peamist strateegilist eesmärki. kakskümmend kakskümmend strateegia on loomulikult väga ambitsioonikas, nagu on juba öeldud, Euroopal on tarvis sõltumatut turgu ja kakskümmend kakskümmend strateegia teatab, et me peame kinni pidama oma eesmärkidest äh, energia äh, säästmise, taastuvenergiaallikate ja CO kahe heitmete valdkonnas. me peame äh, rakend-, ellu rakendama ka selle set plaani. selleks, et neid eesmärke täita, ei tohiks me hüljata innovatsiooni. ilmselgelt on energia seotud väga hapra geopoliitilise tasakaaluga, mida illustreeris ka paari aasta tagune kriis. Euroopa energiastrateegia peaks keskenduma aga kolmele aspektile, tarnekindlus, tähelepanelik liikmesriikide plaanide seire, mis puudutab energiasäästu, energiatõhusust ja taastuvenergiaallikaid aga me teeme siin lihtsalt suuri sõnu, kui me ei võta mitte, mitte midagi ette ühtekuuluvus- ja tõukefondidega, et kasutada neid ad hoc programmide rahastamiseks, saavutamaks tõesti tasakaalustatud turg. kui vaadata programm, äh, rahastamisperioodi kaks tuhat kolmteist kuni kakskümmend, siis äh, selle puhul tuleb tagada, et Euroopa tegelikult võtab ka tõsiselt seda kakskümmend kakskümmend strateegiat. kaks miljonit uut töökohta näiteks, siis kakskümmend protsenti energiat taastuvenergiaallikatest, energia säästmine ja nii edasi. kui me räägime siin töökohtadest, tööstusest, energiast säästmisest ja tõhususest, siis selle jaoks on meil tarvis korralikke poliitikuid ja ja tegelikult ka korralikku rahastamist suur tänu, härra Rüübik. suur tänu, härra esimees. ma sooviksin tegelikult rääkida eelkõige just teadusuuringutest ja energiast, ma arvan, et me peaksime kaaluma ka seda, milliseid vahendeid me saame teadusuuringute vallas rakendada selleks, et olukorda Euroopas parandada. esiteks, ma usun, et on oluline äh, rääkida ka energia äh, salvestamisest sellepärast et see peaks olema meie teadusuuringute keskmes ja meie prioriteetide keskmes, siin on erinevaid võimalusi selleks, et praegust olukorda parandada, see on tõsine väljakutse. teine teadusuuringute võimalus on äh, CO2 vallas äh, ühendatud teadusuuringud et tuleb uurida seda, kuidas Äh, äh, kuidas saab ähm, CO2-st äh, toota aineid, mida saab samuti energia tootmises kasutada. nüüd kolmandaks, tõhusus. me peaksime selle samuti teadusuuringute keskmesse paigutama ja peaksime keskenduma eelkõige just energia tarbimisele ja võib-olla kaheksandas raamprogrammis ähm, peaksime ka viiekümne, ehm, viiskümmend miljonit suunama sellesse, et energiatõhusust eh, paremini uurida. proua Ulskok nüüd tänan uh,. Thank you uh,. Eh, Joska. tänu. räägiksin rootsi keeles, kui sobib. ma olen Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni variraportöör ja tänaksin selle esimese arutelu eest see on äärmiselt oluline meie tulevase tegevuse jaoks ja me peame siin silmas pidama just pikaajalisi perspektiive selleks, et me saaksime oma ülesandega kiiresti edasi jõuda. oluline on see, et me ei üritaks siin äh, uusi konflikte hakata õhutama, sellepärast energia küsimus on äärmiselt oluline ja huvitav äh, siin osas on see, et valdkond, kus kõige, kus on kõige väiksemad äh, poliitilised konfliktid, ongi just energiatõhusus või see energiatõhuse suurendamine. siin on väga häid ideid välja käidud. kuid seni on selles valdkonnas kõige vähem saavutatud, seni on selles valdkonnas kõige vähem tehtud, seetõttu ma leian, et on äärmiselt oluline, et just energiatõhususe osas rohkem ära tehtaks ja siin on tegu ka äh, taastuvenergiaallikatega, me teame, et siin on probleeme võimalustega, kuidas taastuvenergiaallikaid ka äh, levitada ja seda äh, sellises mahus ja ka sellistel soodsatel tingimustel, nagu seniste traditsiooniliste energiaallikatega seda tehakse. me ei tohi siin silmist kaotada ka tarbija huve. me ei tohi sattuda sellisesse olukorda, kus osa Euroopast satub äh, energiavaesuse ähm, olukorda. see kindlasti mõjutab väga negatiivselt ka äh, sealset äh, rahvastikku. nii et meil on praegu tegu selle raportiga ja kui me soovime energiatõhusust parandada ja ma mõtlen siin, siis me peame rakendama ka taastuvenergia allikaid ja me peame rohkem investeerima infrastruktuuridesse. siis me suudame ka edasi jõuda, see on äärmiselt oluline ka tööhõivepoliitika jaoks, selleks et me praegustel kriisiaegadel saaksime jällegi edasi liikuda. suur tänu! nüüd äh, saab sõna äh, komisjoni esindaja. siin on meil proua Rutsmann komisjonist. olen, on mul õiged andmed? Hautmann. president uh,, preparing uh.... suur tänu härra esimees. komisjon koostab oma dokumendi novembriks. ja see arutelu oli väga viljakas, aga millelegi eriti reageerida nagu ei olegi, siin toodi välja küll mõned uued prioriteedid aga eks me suhtleme teiega edasi ka pärast konsultatsiooniperioodi lõppu teisel juunil. suur tänu. kas proua raportöör soovib ka veel sõna? nüüd on selleks võimalus. E, suur tänu. suur tänu ka e, selle arvamuste vahetuse eest. on ju selge, et meie ootused komisjoni raporti puhul erinevad üsna suuresti. siin kutsuti üles kliimapaketti üle vaatama, teisalt mõningad sõnavõtjad soovisid rohkem rõhutada taastuvenergiaallikaid. on selge, et meil on tarvis paika panna strateegilised eesmärgid, komisjon on seda juba teinud. meie peame mõtlema omaenda parlamendi eesmärkide peale. aga me peame olema siin järjekindlad. me kas soovime Euroopas ühtset energiapoliitikat, mis tagab odavad hinnad ja piisavad energiakogused, või keskendume me iga liikmesriigi probleemidele eraldi loomulikult on energiasegu, on igal riigil omaenda energiasegu, aga me peaksime töötama ühtse energiaturu suunas. ainult seeläbi suudame tagada tarnekindluse ja odavad hinnad. niisiis me peaksime aitama komisjoni selles töös, et me jõuaksime ühtse energiapoliitikani. rahastamise küsimus saab olema väga keeruline. märgiti juba ära, et sellest, sellest strateegiast ei ole kasu, kui sellega ei käi kaasas rahastamisinstrumendid. ka seda tuleks meie dokumendis mainida. seega tä-, suur tänu kõigile kõnelejatele veel kord ja ma ootan teie kirjalikke kommentaare järgmise nädala jooksul. suur tänu teie antud info eest veel äh, lisainfo. me oleme siin rääkinud väga palju eesmärkidest ja, ja eesmärkide osas on ka väga lihtne kokkuleppeid saavutada, nii et me peaksime vaatama, võib-olla me saaksime mõningate eesmärkide osas mõtlema ka sellele, kuidas neid saavutada. sellepärast, et vahetevahel on ka tehnilisi äh, probleeme, mille, mida peab ka arutama. näiteks täna me kuulsime väga palju ka võrkude äh, teemal ettekandeid, nii et võib-olla me peaksime vaatama, et äh, võib-olla kutsuda siia eksperdid, kes saaksid meile äh, rääkida, millised tehnoloogilised võimalused üldse võrkude osas võimalikud on. sest me teame, et äh, puudujääke on ju praegugi juba valdkond, mõningates valdkondades ja mm, võrkusid ei ole sugugi lihtne üksteisega siduda, nii et me peame siin ära kuulama ka inseneride äh, Ähm, analüüsid, et äh, teada, kas meie eesmärgid on tehniliselt üldse saavutatavad. nii et ma pakuksin, et me võiksime kutsuda siia eksperdid äh, oma aruteludesse ka nende arvamus kaasata. arvatavasti siis peale suvepuhkust me saaksime tegeleda selle arutelu osaga. suur tänu ja arutelu on nüüd lõppenud. ja me teeme nüüd minutilise, kaheminutilise pausi ja siis alustame kohe hääletusega. hääletusnimekirjad on ära välja jagatud ja niikaua saate siis ka oma hädavajalikud vestlused ära pidada Ladies and gentlemen. daamid ja härrad. Dear colleagues. kallid kolleegid, töö tuleb ära teha. ja siis on veel terve rida asju teha. So, liebe Kolleginnen, liebe lugupeetud kolleegid, alustame esimene on kohe natukene pikem hääletusnimekiri, aga ma usun, et me saame selle siiski hästi hakkama. me oleme hääletuste järjekorda natukene muutnud, nii et ärge ehmatage, et me alustame kõigepealt väikeste tarbesõidukitega, see on härra Langeni raport ja kui te olete nõus, siis me ka alustame. kas teil on kõigil hääletuskaardid kaasas? härra Langen teeb kõigepealt veel lühikese kommentaari. härra Langen lühikene kommentaar, kui te lubate, härra esimees, selgituseks. meil on üheksa kompromissmuudatusettepanekut ja ühes, ühe koha peal on kaks kompromissmuudatusettepanekut. see puudutab äh, küsimust äh, äh, pikaajalise perspektiivi kohta. ma olen väga täpselt vaadanud, milliseid ettepanekuid siin on tehtud ja seejärel ma otsustasin oma esimese kompromissmuudatusettepaneku tagasi võtma ja pikaajalise pers-, pikaajalises perspektiivis välja pakutud sada viiskümmend grammi siis kilomeetri kohta. teine kompromissmuudatusettepanek näeb ette sada nelikümmend grammi ja see on ette pandud kahe fraktsiooni poolt, ma arvan, et me peaksime vaatama siin otsust sellest vinklist, et äh, mitte ainult arvestama sellega, äh, mis on tehniliselt võimalik, vaid ka vaatama, kes on selle tarbijad, see on Euroopa keskklass ja seetõttu ma arvan, et me peaksime toetama seda viitekümmet grammi, aga see, et sellegipoolest ma sooviksin tänada kõiki kolleege nende väga suure kompromissivalmiduse eest, ähm, mis valitses selles väga palju vaidlusi tekitanud küsimusest. kõigepealt muudatusettepanek üks. kas teil on ka kommentaar teil? kolleeg Turmes, palun. mina, minu arvamus keskklassi kohta on teine, ma arvan, et äh, siinkohal me peame tõesti Äh, vaatama, et äh, kui palju siin äh, inimesi hääletab, sest see on väga oluline hääletus. kui, nagu te teate, sekretäriaat iga kord teeb seda, aga me võime kõigepealt teha proovihääletusi, et me teaksime, kes tohib hääletada, kes mitte, et võib-olla natukene ootame ka, kuni härra Vidal Quadras oma koha peale istub ja härra Polimata istub oma koha peale, kõigepealt teeme lühikese proovihääletuse, kõigepealt siis hääletage, et kas me, kes toetab seda, et me katkestame istungi ja läheme kõik ujulasse elektrooniline hääletus on alanud. Cards. jaa, one minute and one card. meil on kaks Rahvapartei liiget üle, meil on pidevalt needsamad kahtlusalused, paistab. kolm on üle. kolm Rahvapartei liiget on üle. mis hool? minu hääletusmasin ei tööta, ma arvan kas meil on keegi abistamas? nüüd ta töötab. proua Holli aparaat töötab. kas kõik on korras? kõik on korras. nii et vaatame, kes siis võitis. veel kord siis. niisiis, muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu erapooletud. kui te soovite, siis me võime loomulikult kontrollida, aga minu meelest on vastu võetud, kontrollime. aga me ei tohiks seda iga kord hakata tegema, muidu me ei jõua homseks ka valmis. nüüd on hääletus suletud. väga hea idee oli kontrollida. tagasi lükatud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud ma ei olegi veel midagi öelnud. juba hüütakse, et kontrollime. väga hea algus, no kontrollime siis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kas äh, proua Hall ütleb, et tema aparaat ei tööta. kas teil ei ole elektrit seal? liiga palju liiga palju uuenevaid asju. Now? No? It works or not? No. Please, can you change? It will not change the... the... Also, kein Problem. kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend neli vastu. vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu ja langeb ära, langeb ära. nüüd kaheksakümmend poolt. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud edasi. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakskümmend viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kuus poolt. kaheksakümmend kuus langeb ära. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, selgelt vastu võetud, no kontrollime. kompromiss kaks, kontrollime. E üks Rahvapartei liige on üle. kas nüüd on, nüüd on korras? hääletus on lõppenud. selge otsus vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaksteist poolt, vastu. kakskümmend seitse võeti vastu, siis kaksteist langeb ära ja üheksakümmend üks langeb ka ära. nüüd kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neli kuni sada seitse. ei, see on ka, langeb ära kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd jõuame sada kümme ja järgnevad poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd sada kuusteist lisandusena poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kompromiss seitse, elektrooniline hääletus One EPP too much? üks Rahvapartei liige on üle. Vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd kaheksateist poolt. kaheksateist poolt, vastu. näidake veel kord, kaheksateist poolt vastu. kontrollime, vabandage, aga me peame kontrollima. kaheksateist, elektrooniline hääletus. okei okay.. okei okay.. Closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks fünfzig viiskümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kuus. kompromiss neli, kontrollime, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. mul oli õigus. üheksateist poolt Äh, siin on äh, hääletusmasinaga probleeme. kas te olite poolt või vastu? Te olite poolt. see ei muuda ka tulemust. üheksateist nüüd. ei, see langeb ära. sada kuuskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm ja kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu. kontrollime, sada seitsekümmend kaks, kontrollime, hääletus on alanud sada seitsekümmend kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada seitsekümmend kolm poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, leheküljel üksteist kakskümmend kaheksa poolt liiga kiiresti läinud. lehekülg üksteist, kakskümmend kaheksa. see on natukene keeruline ülehüpe, kakskümmend kaheksa poolt. vastu, erapooletult vastu võetud. nüüd kompromiss kuus, poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend poolt. kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. kakssada nelikümmend kuus elektrooniline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kolmkümmend üks, kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud kolmkümmend viis, kontrollime. elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaks, kes on poolt? nüüd me oleme juba sealt edasi jõudnud, ma ei saa hakata kõike üle tegema. mitte, kolmkümmend neli. kui te soovite, kui te soovite, siis äh, kordame veel kord kolmkümmend neli hääletust. kontrollime kolmkümmend neli elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud tean. aga me ei hakka nüüd kõike üle kontrollima. kaks, kas me kahte juba hääletasime? number, number kaks nüüd. number kaks. kes on poolt? kaks poolt. vastu. erapooletud. kontrollime kaks, elektrooniline hääletus on alanud, lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt vastu, erapooletud, kontrollime. neli, muudatusettepanek neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, see oli väga selge tulemus, nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis see langeb ära. nüüd lõpp, nüüd lõpphääletus, elektrooniline hääletus. elektrooniliselt hääletame, hääletus on alanud. Okay. Closed. hääletus on lõppenud. tulemus on selge, õnnitlused, õnnitlused raportöörile ja nüüd hääletame järgmist punkti. Wir kommen damit zur Abstimmung Intertransition System Operator Compensation ähm,. põhivõrgu ettevõtjate vaheline hüvitusmehhanism, kes on poolt, kes on vastu? hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. veel kord. me hääletame nüüd ainult ühte punkti. see on põhivõrgu ettevõtjate vaheline hüvitusmehhanism. hääletus on alanud lõppenud, hääletus on lõppenud. üks Rahvapartei liige on üle. nüüd on korras, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd hääletame Marinescu raportit. Ah, vabandust, ütleb härra esimees, proua Figureido arvamust hakkame hääletama. Amendment uh, to, uh, to amendment yeah, you tell me, you tell me please. So wir kommen zur Abstimmung. nüüd hääletus. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 hääletus on lõppenud. vastu võetud neliteist, seitse poolt, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist see on hääletud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kompromiss kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kaheksa. ei number kaksteist kahes osas. esimene osa, kes on poolt?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 suuline muudatusettepanek kolleeg Madurellilt. ma arvasin, et ütlete midagi. kakskümmend üheksa poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletult vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletult vastu võetud kompromiss kuus, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletult vastu võetud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 viiskümmend neli. aa, see oli suuline muudatusettepanek härra Šadolt. suur tänu, härra esimees, me teeme ettepaneku võtta tagasi sõna eetiline. nii, võtta see välja, äh, tundub, et see võib tekitada kergeid äh, väärtimõistmisi. kas kellelgi on vastuväiteid, ei ole, siis hääletame, kes on poolt, viiskümmend neli, vastu ja ülejäänud enam ei taha hääletada. mul on kahju, aga veel kord, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga me võime loomulikult kontrollida, siis me oleme seda ka kolmandat korda hääletanud, niisiis viiskümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend kaheksa poolt vastu võetud. kas tegu on veaga, proua Kabalju? vabandust, vabandust, tõlget ei olnud. seda juhtub väga harva. kontrollime veel kord. koos tõlkega rahunege maha, me ole, oleme väga hästi ajakavas praegu. viiskümmend neli, kontrollime veel kord elektrooniliselt ja seda ka koos tõlkega. viiskümmend neli, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud rohkem kui ennem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 kas kõik on korras? üks Rahvapartei liige on üle. nüüd on korras, hääletus on lõppenud. tulemus on väga selge. õnnitlused, ongi hääletus läbi. nüüd me oleme tänaseks piisavalt hääletanud. nii et saate ka kaasa kirjutada, saate suure ekraani pealt maha kirjutada. õnnitlused nüüd me oleme hääletuse lõpetanud ja tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde number kümme. ma paluksin, et kolleegid, kes nüüd äh, lahkuvad saalist, teeksid seda vaikselt, nii et me saaksime edasi arutada number kümme, ettepanek muuta Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava raportööriks. daamid ja härrad, daamid ja härrad kas te võiksite, palun? Yes. I don't know. I didn't take uh, other Die Damen und Herren, die sich noch unterhalten. daamid ja härrad, kes soovivad veel omavahelisi vestlusi pidada. kui teil on veel vaja omavahel vestelda tekste, palun väljas, saalist väljas. me sooviksime hakata järgmise punktiga peale üritame uuesti. nüüd saab sõna ainult üks inimene, nimelt proua von Bremts, teil on nüüd äh, sõna. palun selgitage meile, mis pro siin probleemiks on. Dank u wel, voorzitter. Eh, suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad. esitatud on teile Euroopa Komisjoni määrus ning alustaksin lühikese ülevaatega eh, eeltööst väga oluline on ära mainida see, et me asja uuesti üle vaatame, enne kui ma lähen siis komisjoni ettepaneku juurde kui sellise. eile esitasin tõlkele selle dokumendi. kahe tuhande üheksandal aastal esitas komisjon dokumendi eh, majanduskriisi kontekstis ja me teame, et see majanduskriis ei ole kindlasti tänaseks läbi, kuid tehti ettepanek, et äh, kasutamata vahendid kasutatakse investeeringuteks, eriti just nimelt energiasektoris. ja komisjoni ettepanek, mis lõpuks ka vastu võeti, keskendus kolmele peamisele valdkonnale mille osas me tahtsime siis äh, projekte toetada. kõigepealt äh, gaasi ja energiainfrastruktuurid, äh, siis avamere tuuleenergia ja kolmandaks siis see kurikuulus CCS ehk süsiniku sidumine ja ladustamine. see ettepanek võeti ka triloogil vastu, kuid Euroopa Parlament nõudis, et neid vahendeid äh, oleks võimalik kasutada ka energiatõhususe ja taastuva energiaallika projektide jaoks. põhjuseid, miks energiatõhusus ja taastuvate energiaallikate küsimus, eriti väikesemahulisi projektid, äh, on äh, väga olulised kliimavastas, olulised argumendid kliimavastases võitlus, kliima soojenemise vastases võitluses, kuid tagavad ka kohalikud töökohad, mida ei ole võimalik üle viia kuhugi mujale ja seega on täiesti selge see, et see toetab oluliselt majanduse taaskäivitamist. Euroopa Parlamendi triloogis õnnestus ainult osa osades punktides saavutada edu. miks ainult osades, sellepärast et komisjoni ettepanek kõike seda äh, ei saanudki kaasata ja lisaks sellele aeg, millal see vastu võeti, üt-, ütles komisjon, et nad kavatsevad meie seisukohtadega arvestada teistes ettepanekutes ja et kasutamata vahendeid eh, siis, siis kasutatakse nendeks eesmärgideks. ja meie, meile on täna siis esitatud komisjoni eh, poolne vastus, eh, ehk täidavad nad siis sellega oma kohustust, mille nad meile andsid mees hoidsid. ja ilmselt äh, tasub siin veel kord kordamist, et me oleme selles ettepanekus kindlasti komisjoni partner. ja meie eesmärk on, et äh, see määrus võetakse Euroopa Parlamendis nii kiiresti kui võimalik vastu, et saaksime juba edasi minna aruteludega nõukogus, tagamaks selle, et meie seisukohad jääksid siis domineerivaks. ühesõnaga, ettepanek äh, ettepaneku sisuks on see, et ülejäänud vahendid kasutatakse ära nii tõhusalt kui võimalik ja eesmärgiks on siis neid energia, kasutada energiatõhususe tagamiseks ja taastuvate energiaallikate kasutamiseks. rahalised vahendid on suunatud peaasjalikult kohalikele ja regionaalsetele valitsustele, eriti linnapiirkondadele ja see, selline rõhuasetus äh, on väga oluline, sest neid vahendeid võib siis nüüd kasutada kas äh, tehniliseks abiks, aga ka näiteks pangagarantiideks. selleks, et need projektid, mis juba täna on valmis, et neid oleks võimalik äh, ka kiiresti rakendada ja rakendada ja juhtida kohalike ja piirkondlike omavalitsuste poolt peamine tulu siit tõuseb muidugi tööhõive mõttes, uued töökohad, väga paljud uued äh, projektid, äh, mida me peame nii sisuliselt oluliseks, aga oluliseks äh, ka siis kohapealse mõju tõttu. tegemist on tõesti kohalike projektidega ja vahendeid kasutatakse tõhusalt. hea ettepanek komisjonilt, see vastab paljuski sellele, mida parlament soovis ja nüüd on kõikide fraktsioonide ja muidugi minu ülesanne peaasjalikult see asi läbi suruda. ma palusin endale seda raportit ise, sest et see on mulle väga südamelähedane, aga ka sellepärast, et ma arvasin, et äh, niimoodi võib-olla see asi läheb kõik, selle asjaga saab kõige kiiremini ühele poole. ja arvestades seda, et üleistumise võtab äh, üsna varsti üle Belgia, siis äh, mul on kindlasti kontakte, mida on kasulik äh, ära kasutada. juba esialgsed kontaktid on loodud. nii et minu meelest äh, ilmselt siia raportisse muud ei olegi vaja, kui ainult mõned timmivad muudatusettepanekud nii-öelda, et rõhutada eraldi siis rohelise majandusega avanevat sooliste töökohtade aspekti ja seda, et me toetame ennekõike innovatiivseid programme, sellepärast et see kõik peaks jääma minu meelest lahutamatuks osaks meie energiapoliitikast. innovatsioon on meie meelest äärmiselt oluline. tagada tuleb ka see, et loodud oleksid seosed tänaste tõuke- ja ühtekuuluvusfondidega ning äh, peaksime üles kutsuma ka sellele, et seni äh, sihtmärgistamata äh, vahendid, umbes viisteist miljonit, näiteks ühes peadirektoraadis, et need suunataks samuti siia. muudatusettepanekuid võib esitada loomulikult, kuid kordan veel, et me peame tagama selle, et komisjoni ettepanek võetaks vastu nii kiiresti kui võimalik, et seda toestataks ja selgitataks, kui vaja, kuid kõige olulisem on siiski see, et me suudaksime nõukoguga kokkuleppele jõuda nii kiiresti kui võimalik ja selle kokkuleppe saavutamine ega tegelikult ei saagi olema nii lihtne, see ei ole sugugi iseenesestmõistetav, on terve rida liikmesriike nõukogus, mida ma siinkohal ei hakka eraldi välja nimetama, kes ei ole sugugi huvitatud sellest, et neid vahendeid äh, eraldataks äh, uuteks äh, investeeringuteks energiatõhususse ja taastuvatesse energiatesse, nad tahavad selle raha tagasi saada liikmesriikidesse. mina arvan, et daamid ja härrad, et see oleks suhteliselt rumal käitumine ja ei teeniks kindlasti meie komisjoni huve ega eesmärke. kui me räägime energiast, konkurentsivõimest ja temperatuuri pideva tõusuga äh, võitlemisest. meil on väga paljud, äh, paljusid äh, ja suuri väljakutseid ja muidugi ma saan aru ka liikmesriikidest, nad tahavad, et see eelarve jääks mingisugustesse mõistlikesse piiridesse, kuid meie tahame energiasektorisse kindlasti jätkuvalt investeerida, suur tänu! Äh, härra Kantšan, suur tänu ja suur tänu ka meie raportöörile selle sissejuhatuse eest. me oleme sellega küll põhimõtteliselt nõus, kuid Rahvapartei variraportöörina siiski lubage teha paar märkust. kõigepealt ma olen nõus äh, ajastusega, me räägime siin Euroopa ähm, majanduse elavdamise energeetika kavast, nii et üsna paljugi selles osas on juba ära otsustatud. aega on meil erakordselt vähe seekord ja seega meil on vaja väga konkreetseid äh, ja kiiresti käivituvaid äh, projekte see on kindlasti esimene asi, millele tuleb mõelda. meie, me elame läbi praegu tõsist kriisi ja täna hommikul rääkisime juba energiapoliitikast ja mulle tundub, et see kõik viitab sellele, et kasulik oleks väga kiiresti just nimelt selles suunas edasi liikuda, nimelt taastuvate energiate ja energiatõhususe küsimused on kõige olulisemad. siin ähm, keskendutakse energiatõhususele peaasjalikult linnapiirkondades ja täiesti selge on see, et määrus peab äh, vastama energia hoonete energiavarustuse direktiiviga, nii et me peame vaatama, et kas need asjad ka omavahel kokku lähevad. see strateegia, rääkides nüüd konkreetsetest projektidest, siis ähm, need vahendid, mis meie saadavuses on, on suhteliselt väikesed. nii et ähm, jah, raske on küll uusi projekte sisse tuua, aga me peaksime seda siiski tegema, nii et äh, mida rohkem meil on projekte, mida geograafilisemalt tasakaalus see asi on, seda parem, isegi kui vahendid ühe projekti jaoks siis vähenevad. ja mõistagi ei taha me selle kavaga koormata liikmesriikide eelarveid, see oleks äh, vähikäik. nüüd aga instrumendid ise ja meie finantsinstitutsioonid me oleme mõnes mõttes äh, lasknud käest võimaluse eelmise seadusandluse esimese vooruga, me oleks võinud juba tollal luua ad hoc äh, fondi ning läbi äh, avaliku ja erasektori partnerlus oleks ressursse võinud mitmekordistada selleks, et üks tõsine tiigrihüpe teha teatud projektide osas ja mulle tundub, et äh, see pisku, mis meil on, äh, ei luba meil kindlasti neid äh, ambitsioonikaid eesmärke täita. pigem ilmselt on tulemuseks vastupidine. ja me peame vaatama nüüd kuidagi, kas on võimalik taaskäivitada energiaturud äh, vastavalt äh, ja energiamajandus vastavalt sellele, nii nagu on ette nähtud. nii et ma olen täiesti nõus sellega, mis juba on öeldud ja anname endast parima selleks, et tagada, et äh, see kõik oleks võimalik ära korraldada nii kiiresti kui võimalik, sest see on meie peamine eesmärk. suur tänu! kolleeg Turmes soovib veel sõna. Uh, thank you uh,. The... suur tänu, proua raportööritel oluline on siin komisjonis selle küsimusega ühele poole kiiresti saada, et läbirääkimistele jõuda. tegemist on hea ettepanekuga komisjoni poolt, ma ei näe erilist põhjust siin muudatusettepanekuid esitada ja me räägime siin võib-olla saja viiekümnest või umbes see, miljonist või umbes nii. ma olen rääkinud KFV ja Euroopa Investeerimispangaga, kes arvatavasti hakkavad seda fondi haldama. ja nemad on, see, selgitasid, et neil on kogemusi VKE-dega Kagu-Euroopas Nad võtsid äh, rahasid Euroopa fondidest äh, kõige suurema äh, riski jaoks ja siis lisasid kommertspankade rahasid üle Euroopa. nagu härra Kantšar juba ütles, et kui me, et me peame tagama avaliku erasektori partnerluse, kaasama ka erasektori rahasid. nii suudame me riske hajutada üks finantskriisi tagajärgi on see, et eriti kohalikud pangad, kes peaksid rahastama väiksemaid projekte VKE-de jaoks näiteks, siis nemad, nemad kardavad vägagi liigseid kulusid. Nad soovivad neid liigseid kulusid praegusel hetkel vähendada ja seetõttu nad ei soovi rahastada väiksemaid projekte. aga kuna neid projekte ei analüüsi, siis nad ei tea ka, millised on sealsed riskid. kui aga nüüd see fond võtab osa rahastamisest üle, siis on kohalikel pankadel ka kergem jällegi hakata raha, rahastama osaliselt olulisi projekte, nagu näiteks ehitiste renoveerimine, tarkade mõõdikute paigutamine, tõu-, tõhusamate äh, seadmete äh, kasutamine ja nii edasi. ühesõnaga, selle programmi läbi saab tagada, et kaasatakse ka investorite, selliste investorite kapital, kes soovivad innovatsiooniga tegeleda tegemist on seega hea ettepanekuga, me peaksime seda üritama kiirendada. liikmesriikide valitsustest rääkides on minu arvates tegemist meeldiva olukorraga, sest kui liikmesriikide valitsused soovivad midagi sarnast teha, siis läheb see neile väga kalliks maksma, kui, kui kõik kakskümmend seitse liikmesriiki peaksid looma oma fondid läheb see palju kallimaks, selle asemel, et luua üks keskne Euroopa fond. niisiis, tegemist on tõesti suure lisaväärtusega nii sakslastele, inglastele, prantslastele ja kõikidele teistele, suur tänu! suur tänu, härra von Nistelrooy! suur tänu, ma teen lühidalt ma soovisin öö, väljendada oma imetlust öö, selle üle, mis tundub nüüd võimalik olevat. suurte projektide, infrastruktuuriprojektide kõrval, mis on ka Euroopa tuleviku jaoks väga olulised, saame me nüüd ka rahastada meie jaoks väga olulist energiatõhususe aspekti. me peame sellega kiiresti edasi minema, tegemist on uuendusliku lähenemisega selles osas, kuidas raha äh, saab eraldada, eriti kriisi ajal. nüüd, kus äh, pangad ei, äh, on, on kitsid, saame me paremini eraldada raha projektidesse, mis seda vajavad see, et seeläbi need projektid saaks tööle hakata. see, kuidas äh, nüüd äh, lähenetakse uuenduslikult rahastamisele läbi Euroopa Investeerimispanga, see väärib kiitust. Äh, samuti tuleb kasutada ära teisi, teisi fonde. ma arvan, et mõte on siin selles, et me tegutseksime võimalikult ulatuslikult kõigepealt kohalike omavalitsuste liit tegi oma avalduse CO2 heitmete vähendamise kohta, aga nüüd on meil selleks olemas ka instrument. Need, kes sellele avalduse alla kirjutasid, muuhulgas ka Euroopa Linnapeade Liit, saavad võib-olla ähm, hakata ära kasutama seda fondi ja mõelda ka kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamise peale. kui see algatus nüüd läbi läheb, siis saavad kasu mitte ainult liikmesriigid, vaid meie regioonid, linnad. ja kui meie ja, ja detsentraliseeritud partnerite kaasamine kakskümmend kakskümmend strateegiasse on hädavajalik kui me suudame, saa-, saame ka regioonide to-, kohalike omavalitsuste toetuse, toetavad meid ka kodanikud. ma arvan, et tegemist on väga hea näitega euroopalasest tegevusest, suur tänu! Mulțumesc, domnule președinte. Ca și domnul uh, Van Nistelrooy, vreau să... Suur tänu, härra esimees. Nii nagu härra Van Nistelrooygi, ka mina sooviksin rõhutada seda, kui oluline on äh, kasutada investeeringuid selleks, et äh, ehitiste energiatõhusust suurendada. igasugused investeeringud sellesse valdkonda on äh, väga kasulikud. ma loodan, et et osagi sellest saja viieteistkümnest miljonist saab kiiresti investeeritud, et äh, eesmärke saavutada. märtsi kuus esimest korda Euroopa äh, Liidu Nõukogu kinnitas, et et me peame aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, energiatõhusust suurendama kahekümne protsendi võrra ning see oli ka ülemkogu päevakorras juunikuus nii et ma arvan, et komisjon peaks nüüd konkreetseid ettepanekuid tegema. niisiis, et kakskümmend protsenti aastast kaks tuhat kakskümmend saav-, saavutaksime. nüüd see algatus Smart City, see on tervitatav ja seda projekti saab kasutada just selleks, et praegu kohustustega mitte seotud vahendeid saaks selle projekti raames ära kasutada aastal kaks tuhat üheksa me muutsime määrust äh, just piirkondliku arengu osas, nii et kõik liikmesriigid äh, saavad kasutada nelja protsenti äh, regionaalarengu fondi vahenditest, et just kasutada seda energiatõhususe parandamiseks. ja seda tuleks kasutada ka sotsiaalelamute ehitamisel. kuid paljud liikmesriigid paljudele liikmesriikidele tollal ei olnud neid vahendeid ette nähtud ning praegu seoses eelarve ülevaatamisega saavad liikmesriigid ka neid vahendeid kasutada, nii et äh, liikmesriigid saaksid kasutada seda nelja protsenti regionaalarengu äh, fondist, et energiatõhusust äh, elamutes suurendada. suur tänu ja nüüd saab sõna komisjoni esindaja. palun Euh, Monsieur le Président, à ce stade, euh, je tiens à remercier les, les, les parlements. suur tänu, härra esimees. mina sooviksin siinkohal tänada parlamenti toetuse eest komisjoni algatusele. ajastus, nagu raportöörgi rõhutas, on kriitilise tähtsusega. ja nagu saadikud juba ütlesidki saab see programm olla, olema väga kasulik, kui me suudame koguda kokku kulutamata fondid, kombineerida need teiste rahasummadega, siis peaks tekkima selline kogumõju, mis on märkimisväärne. tegemist on jah, isoleeritud algatusega, aga see ei to-, tohiks selliseks jääda. nüüd me peame mõtlema juba ju uute finantsperspektiivide peale ja ja ka seal seda arvesse võtma. seega suur tänu, me oleme valmis teiega koostööd tegema, et see programm võimalikult kiiresti vastu võetakse. me soovime otsust enne selle aasta lõppu, suur tänu. suur tänu, kas äh, proua Van Bremt soovib veel sõna võtta? Heel kort om, uh, om te zeggen dat ik zeker de komende weken ook zal gebruiken om... ma teen väga lühidalt, ma ütleksin, et ma sooviksin ka teiste kolleegidega ühendusse, ühendust võtta, et äh, nende eesmärkide osas kokkuleppele jõuda nii kiiresti kui võimalik. suur tänu! suur tänu kõikide selle arvamuste vahetuse eest, mis on nüüd lõppenud juulikuus meil tuleb ka arutelu raporti osas ja nüüd järgmine päevakorrapunkt. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Hispaania teaduse innovatsiooniministri visiit, kuid ähm, härra minister on kohale saatnud esindaja, aga praegu on meil väike probleem. sest et teda ei ole veel kohal, võib-olla võiks keegi vaadata, et äkki ta ootab siin äh, ruumi ees et vahetevahel külalised ootavad siin koosolekusaali ees, et mitte segada meie tööd. see Louis Padin, see Louis Offerit, jah? Louis Padin oder, oder sind die gar nicht da? Louis ist outside. Waiting for me, von der Staatssekretär. Ja, meine Damen und Herren. Daamid ja härrad äh, härra minister ei ole veel kohal, nii et äh, kui see on, on praegu viimane punkt, kas härra Vidal Quadras on äkki kohal? me peame paraku tegema väikese vaheaja. palun väga vabandust selle eest. Er ma ei tea, millal äh, härra minister kohale jõuab daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, suur tänu, et te olite nii kannatlikud. meil on nimelt praegu selline probleem, et eesistujariik äh, Hispaania on saatnud oma esindaja ja ta on praegu teel lennujaamas siia, aga härra Vidal Quadras suurepärase sportliku saavutusena on äh, jõudnud kiirustada siia, nii et me saaksime kohe hakata käsitlema äh, tema päevakorrapunkti, ta saab ka meilt oma olümpialiku saavutuse eest äh, auhinna ja suur tänu, et aitasite meil seda tööd ladusamaks muuta. härra Vidal Quadras, teil on äh, sõna, et rääkida meile gaasivarustuse kindluse direktiivist. me oleme siin väga intensiivseid arutelusid pidanud ja teil on sõna Yes, thank you, chairman. suur tänu, härra esimees. mulle öeldi, et äh, kõigepealt, et äh, punkt tuleb arutelule kell kaksteist, aga äh, lidusin nii kiiresti kui võimalik kontorist siia. nii et kohal ma nüüd olen ja hakkame pihta. suur tänu ja lubage kõige pealt äh, loomulikult äh, tänada äh, soojalt ja südamest kõiki variraportööre, aga ka teid ennast, härra esimees, teie jätkuva tubli töö ja, ja omapoolse panuse eest nendel kuudel, mil, millel, millal me oleme siis selle asjaga tegelenud, ehk teisisõnu rääkinud siis gaasivarustuse kindlusest. ma peaksin ütlema kõigepealt, et Eh, seda meil oligi parasjagu vaja, väga tihedat koostööd, mis on panustanud minu meelest eh, ja ütlen seda ta-, kõige tagasihoidlikkuse juures eh, eduka lõpptulemuseni, nagu te teate, kolmapäeva õhtul jõudsime me nõukoguga mitteametliku kokkuleppele selle määruse osas. tekst jõuab teie kõigini täna veel, niipea kui äh, antakse roheline tuli ka eh, lingvist-juristidelt, nii et eh, loodetavasti täna siis te selle teksti ka saate. nõukogu eeldatavasti võtab Koreperis eh, selle omakorda vastu juba homme. meie komisjonis hääletame selle kompromissi osas juuli komisjonide nädalal ning täiskogu ette jõuab põhimõtteliselt äh, see dokument siis septembri teisel täiskogul. ühtlasi lubage mul tänada omalt poolt ka komisjoni, komisjon on samuti ära teinud suurepärase töö, olnud äh, meile abiliseks ning vahendajaks äh, kaasmenetlejate vahel ning suur tänu ka Hispaaniale kui eesistujariigile, kes on pidevalt meid hoidnud kursis äh, sellega, kuidas ja millised on olnud edasiminekud ähm. aga tõesti, väga mõistlikult on nõukogu ähm, panustanud, ega ma ei ole nende järele luuranud, vaid lihtsalt jälginud, kuidas asi läheb. nagu ma ütlesin juba varem, võime olla suhteliselt rahul saavutatud läbirääkimiste tulemusega ja kui see ükskord rakendub, siis ta kindlasti oluliselt äh, vähendab äh, ühenduse haavatavust äh, seoses võimalike gaasitarnete peatumisega. tuuakse sisse nii-öelda tagasipööratava vootehnoloogia äh, seda koos äh, töös siis liikmesriikidega järgneva kolme aasta jooksul ning äh, tooksin eraldi esile ka komisjoni suureneva rolli äh, eriolukordades tegevuse koordineerimisel ning luuakse ka siis vastav töögrupp ja komisjon peaks suutma niimoodi tagada, et liikmesriikide ennetavad plaanid ei ohusta teiste liikmesriikide tarnekindlust. see oli arutelude üks kõige olulisemaid punkte. komisjoni äh, suutlikkus tõesti äh, sekkuda selleks, et tagada siis tarnekindlus kõikidele liikmesriikidele. mõistagi, selline solidaarsuse vaim, see, seda on ju meile täiesti vaja selleks, et kui äh, peaks meid tabama kriis järjekordne, siis need liikmesriigid, keda see kriis muidugi kõige rohkem äh, puudutab, äh, saaksid siiski juurdepääsu gaasivarudele, mis nende jaoks on siis varutud. nüüd geopoliitilised aspektid tarnekindluse osas me oleme toonud sisse üsna mitu sätet, tuues esile Euroopa Liidu üliolulise rolli kriisiolukordade leevendamisel, kui see kriis juba on tekkinud äh, väljaspool Euroopa Liitu ja kui gaasitarned on katkenud. sest et on ju teada, et sellised kriisid võivad mõjutada otseselt ka liikmesriike eriti muidugi on see päevakajaline praegu, sest et on tekkinud uus kriis seekord Valgevene ja Venemaa vahel. ja kui nüüd see kriis jääbki lahendamata, siis võib see omada väga tõsiseid eh, tagajärgi meie Balti riikidest kolleegidele, aga ka eh, Poolale võib-olla. Õnneks eh, on komisjon reageerinud äärmiselt kiiresti. eile lendas energia mm, peadirektor Minskisse ja loodetavasti see kriis siis leiab niipea kui võimalik äh, ka lahenduse. ühtlasi arvan ma, et äh, rahul võib olla sellega, et on saavutatud üsna mitu head kompromissi, sealhulgas ka gaasisaarte integreerimise osas meie võrgustikesse äh, ja komisjoni väga selged seisukohad läbipaistvuse osas ja nii-öelda sihtklauslite osas, sellepärast et ainult nii võib langetada piisava jõuga otsuseid. teine võtmetähtsusega küsimus meie jaoks, parlamendi jaoks oli see, et tuleb rõhutada seda, et kõige parem kaitseliin on turud. ja see on praegu tekstis ka väga selgelt kirjas. ja kokkuvõtteks sellele lühikesele sissejuhatusele saavutatud kokkuleppele üks punkt oli äärmiselt oluline paljude meie kolleegide jaoks, nimelt kriisiolukorra väljakuulutamine komisjoni poolt äh, on nüüd märksa paindlikum, mis tähendab seda, et lävendid on eemaldatud ja et komisjon võib käivitada kõik äh, määruses ette nähtud kriisimehhanismid nii Euroopa Liidu tasandil kui ka regionaalsel tasandil ja regionaalse tasandi all peetakse silmas seda, et üks liikmesriik või mitu liikmesriiki või äh, regioonid liikmesriikide sees võivad olla siis äh, sihiks, nii et äh, komisjoni tegevusvaldkond on suhteliselt lai. see määrus on tõeliseks lahenduseks tungivale probleemile. see edendab kindlasti infrastruktuurid väljakujunemist liikmesriikide tasandil, aga ka ühendusi ühe, liikmesriikide vahel, tagab miinimum äh, tarnestandardi kõikidele majapidamistele Euroopas ning aitab kiiresti koordineerida reaktsiooni kriisiolukordades Euroopa Liidu sees, aga ka meie suhetes kolmandate riikidega. ja ausalt öeldes, arvestades nõukogu esialgset äh, seisukohta. esialgu oli tegemist ju ainult direktiiviga, nad olid huvitatud ainult äh, siis direktiivist, oleme me jõudnud ikka väga kaugele, meil on nüüd määrus, äh, tugevatel alustel olev määrus ja ma arvan, et tehniliselt ka täiesti elluviidav. ja minu soovitus loomulikult, kallid kolleegid, teile on järgmine toetage seda kompromissi meie hääletusel juulis. ja ma olen veendunud, et kui te selle teksti kord läbi loete, siis äh, toetavad seda kõik variraportöörid äh, ja te olete minuga nõus, et väärib see teie toetust. nagu ikka, äh, olen valmis selgitama asju, kui teil seda vaja on kui te kord olete selle teksti läbi lugenud. suur tänu, härra esimees! suur tänu! suur tänu, härra Vidal Kadras, selle ettekande eest ja ka suurepärase töö eest. tegu oli väga keerulise tööga. see oli ka pikale väinud töö, aga ma näen, et äh, tulemus on tõesti väga huvitav, kaks kolleegi soovivad sõna, kõigepealt äh, kolleeg Savros saab sõna. köszönöm, elnök úr, nagy figyelemmel követ-. suur tänu, härra esimees. me jälgisime härra Vidal Quadrase tööd huviga, me oleme tänulikud tema jõupingutuste eest ja soovisime ka teda võimalikult palju aidata Kesk-Euroopa riikide jaoks on see küsimus väga eriti oluline. me tervitame neid regionaalseid struktuure, mis on sisse kirjutatud lisasse neli. Need annavad märkimisväärselt kindlust riikidele, kes ei ole veel võrkudega ühendatud meie sõltuvus gaasitarnetest suureneb, sest äh, sisetarbimine suureneb ja ma kardan, et tulevikus tekib sarnaseid olukordi veelgi, et Venemaa katkestab gaasitarned. seega ei saa me sõltuda olemasoleva direktiivi ähm, võimalustest. siseturg mängib võtmerolli, gaasi tarneettevõtted peavad saama jõud, jõuda kõikide Euroopa kodanikeni meil on tarvis konkurentsivõimelisi siseriiklikke turge mis sõltuvad mitmekesistest tarnekanalitest, kui me soovime vältida tarnekatkestusi. kui, samuti on vaja tegutseda ühiselt, kui üks riik kirjutab kahepoolsele lepingule alla gaasitarneteks, võib see häirida kogu Euroopa Liidu süsteemi. kriisi ajal tuleb äh, hakkama saada ju Äh, gaasi puudujääkidega. samas tarnekindlust saab saavutada ka näiteks kütuse, äh, äh, kütusetüübi muut-, muutmisega, siis me ei sõltu enam nii palju gaasist. seda tuleb silmas pidada, kui me soovime vältida kriise. on teatud valdkondi, kus me saame asendada gaasi äh, näiteks elektri tootmises. ja seega väheneks ka nõudlus gaasi järele, suur tänu. härra Turmes uh,. I have also really to congratulate uh, uh... minagi õnnitleksin Alehot vähesed inimesed teavad, et probleemiks viimaste läbirääkimiste ajal teisipäeval oli, et vali-, valitsused ei soovinud, et Euroopa Komisjonil oleks mingisugune järelevalve roll siseriiklike kriisikavade üle. ja oli oht, et jääb nappima Euroopa tasemel koordineeritust väga raske oli näha, kuidas me üldse valitsusi kõigutada saaksime, siis tuli Alehol see suurepärane mõte kasutada oma Venemaa sidemeid. seeläbi saime me meelitada juurde rohkem poliitilist äh, pinget. ja minu arvates toimib see väga hästi. ja nagu ma juba ütlesin eile, eile öösel sai Gazprom kõik torud uuesti gaasiga täita, niisiis suurepärane töö. Mir auch entgangen. Ich danke für den Hinweis. Das hatte ich nicht mitbekommen. Dass äh, so intelligente. Äh, so. See on tõesti väga tore, et äh, nii palju mõistlikke mõtteid on saadud siia kasutada. Nüüd saab sõna härra Nistelrooy. Härra esimees peale seda eelmist ettekannet. ma tõesti, mind tõesti huvitaks, kus see suurepärane äh, tulemus nüüd on. täna hommikul oli meil tegu ka väga sportliku algusega, aga igal juhul nüüd, kui räägime tõsiselt seni me rääkisime ainult kontekstist, aga nüüd me peame vaatama ka tulemusi ja, ja selle nädala arengud on näidanud, et meil on vaja uusi vahendeid selleks, et solidaarsust rakendada, kui ma vaatan, ehm, mis siin kavas on gaasi koordineerimisrühmaga edasi teha, siis on loogiline, et siin on äh, keskmesse seatud just piirkondlik äh, mõõde. niimoodi gaasiturg juba praktiliselt töötab. ja me oleme tegelikult äh, seda lähenemist juba ammu toetanud. siin me näitamegi, milline peab solidaarsus olema, me anname sellele solidaarsusele konkreetsema kuju siin Euroopa näitab, et ilma äh, tsentraliseerimata äh, saavad erinevad valdkonnad siiski hästi ko äh, koostööd teha. kriisiaegadel vaadatakse senine tegevus ja käitumine täpsemalt üle ja ja mis puudutab nüüd maagaasi tarneid, siis tõesti, see praegune kontekst on äärmiselt oluline. siin on ka erinevaid ettepanekuid tehtud. ma rõhutan seda, mida Turmes ütles, et siin on tõesti väga head tööd tehtud, me peaksime nüüd selle tööga ka kiiresti lõpuni jõudma ja härra Vidal Quadras on siin suurepärase saavutusega hakkama saanud. suur tänu, ma siin sooviksin tänada ka kõiki kaastöötajaid, sekretariaati, komisjoni nõukogu kolleege, sellepärast et tihtipeale me unustame, et sellistes protsessides on alati väga palju ka selliseid väiksemaid arutelusid, kus, mille raames väga paljud inimesed investeerivad oma aega. ja härra Šimanski saab nüüd sõna. E, ja oczywiście gratuluję sprawozdawcy. suur tänu. minagi sooviksin õnnitleda raportööri tubli töö eest. see määrus on ääretult tähtis. loomulikult on meie eesmärgiks saavutada kompromiss, mis peaks vastama ka meie ambitsioonikatele ootustele, parlamendi positsioon oli küll varem veel ambitsioonikam. aga nõukogu äh, ei nõustunud kõikide aspektidega, nagu näiteks vastupidine gaasivool. näiteks Amali torujuhtme puhul tähendab see, et investorid seda vastupidist gaasivoogu ei kasuta. E, e, see aga tähendab, et kui peaks tekkima kriis, siis see torujuhe suletakse. siis näiteks see Äh, reekspordi klausel, ka selle puhul on äh, lõpptulemus palju üldisem. loodetavasti ei teki nüüd olukord, kus Euroopa Komisjon ei, ei tunne, et nende kohustus on tagada turu korrektne toimimine sisse on toodud regionaalse kriisijuhtimise mõiste, aga tuleks tagada, et tõesti ei tekiks olukord, kus Euroopa Liit ei tunne ennast vastutada, vastutavana regionaalse kriisi puhul. sest igasugused gaasitarnehäired mõjutavad tervet Euroopa Liitu meil on olemas juba tegelikult mingisugused õiguslikud äh, vahendid, aga nendest ei pruugi piisata. ja nõukogu on praegust meie positsiooni isegi nõrgendanud, minu arvates on see vale. ta on pärs-, piiranud ka meie osalust, eriti välissuhetes loodetavasti aga tulevaste gaasikriiside puhul ei käsitleta neid puhtalt majandusliku nähtusena, sest neil on alati ka oma poliitiline mõõde. ja selle idapoolse valitsuse sammudele peavad järgnema ka Euroopa Liidu poolsed sammud, muidu me näitame üles nõrkust. üldiselt aga on kompromiss hea me oleme, suut-, suutsime läbi suruda terve hulga oma öö, mõtteid. suur tänu. proua Riera Madurell. suur tänu, härra esimees. ma soovisin siin kõnelda meie fraktsiooni nimel, meie variraportöör härra Svoboda ei saanud siia tulla. ta tuleb alles kella kaheteistkümnest. seega ma sooviksin õnnitleda härra Vidal Quadrast tema töö eest. ja tänada teda lahkete sõnade eest Hispaania eesistu-, eesistujamaa suhtes. minu arvates on olnud koostöö väga hea ja me oleme saavutanud midagi, mis on Euroopa Liidu jaoks väga tähtis. kahjuks on kriisid endiselt liiga sagedased ja nende tagajärjed on tõsised meie majandusele ja konkurentsivõimele. see raport on oluline samm edasi meie Euroopa eesmärkide saavutamise suunas, tagamaks gaasitarned mõistliku hinnaga ja keskkonnasõbralikult. me me oleme jõudnud olulistele kokkulepetele, mis näitab ka, et raportöör on tõesti andekas. suur tänu ja palju õnne raportöörile! suur tänu! sellega me saame lõpetada ka selle päevakorrapunkti arutelu. tänan kõiki ja loodame, et me jõuame selle tööga lõpuni järgnevatel kuudel. nüüd ma tervitan siin äh, Radek Kalvot Hispaania riigiministrit ja tema esindab äh, äh, proua ministrit Kamendijat, äh, kes täna kahjuks ei saanud siia tulla. meil on alati väga hea meel olnud, kui proua Karmendia on siin käinud. aga suur tänu, et aitate meid hädast välja. Teil on sõna. Muchas gracias suur tänu, härra esimees ja tere hommikust äh, kõigile austatud parlamendisaadikud, äh, ITRE komisjoni liikmed. lubage alustuseks äh, vabandada selle eest, et ma hiljaks jäin. nimelt lennujuhtijad streikisid ja seega minu lend jäi hiljaks, oleks pidanud olema Brüsselis juba tunde tagasi. aga eh, vabandused ka Hispaania teadus- ja innovatsiooniministri Cristina Carmendia nimel, kes ei saa osaleda tänasel kohtumisel, kuivõrd eh, vahele tuli väga-väga tähtis Hispaania valitsuse kohtumine. igal juhul, eh, mul on väga hea meel osaleda tänasel komisjoni kohtumisel selleks, et rääkida natukene Hispaania eesistumise aja tulemustest teadusuuringute valdkonnas kui teadus- ja innovatsiooniminister proua Carmen Dia teie juures käis ka, äh, jaanuarikuus, olime me just võtnud üle eesistumise. Äh, tegemist oli tollal institutsionaalsete ja poliitiliste muutuste ajaga Euroopa Liidu jaos, jaoks äh, uus leping, Euroopa Komisjon ei olnud veel paigas, Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia, mis selleks hetkeks oli veel defineerimata täpsemalt ja väga tihe äh, kava siis äh, konkurentsinõukogus, mis tegeleb ka innovatsiooniga. ja lisaks sellele veel majanduslik ja finantsraamistik, olud on endiselt väga rasked ja olid rasked äh, muidugi ka siis vaatamata ka nendele raskustele olime meie huvitatud väga ambitsioonikast ja proaktiivsest eesistumisest ning me ei olnud valmis loobuma oma esialgsetest eesmärkidest. selleks aga, et need eesmärgid saavutada, pidi meie programm olema väga intensiivne. prioriteedid koondusid kolme teemasse, integratsioon, kaasamine ja kaasatuus. mida me integratsiooni all silmas peame, teadus- ja arendustegevuse toomine Euroopa Liidu projektide keskmesse oli meie eesmärgiks. me rõhutasime seda, kui oluline on Euroopa teadusuuringute ala selleks, et koostöös välja töötada uus innovatsioonipoliitika. see pidi olema uue Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia alustalaks ja liikmesriikide strateegiate aluseks. integratsiooniprojektide äh, osas on saavutatud edasiminekut, eriti Euroopa teadusuuringute alaosas äh, mehhanismide ja struktuuride ülesehitamiseks Euroopa Teadusuuringute Nõukogu jaoks ja teeme koostööd selleks, et äh, poliitiliselt oleks kaalukam selle komisjoni töö teadus- ja arendustegevuse osas. uus mandaat, komisjon kannab nüüd nime ERAK see peaks kaasama rohkem liikmesriike selleks, et koostada teadusmaailma jaoks ühtseid strateegiaid. lisaks sellele on astunud väga olulise sammu edasi ka integreeritud teadmiste Euroopa suunas, mobiilsusküsimused, Euroopa teadlaste karjäärivõimalused, kõigepealt tegelesime sellega märtsi konkurentsinõukogus ja siis esitasime esmakordselt oma järeldused EBSCO nõukogusse, see on siis tööhõive ja tarbija küsimuste nõukogu. Äh, see samm oli meie meelest väga oluline selleks, et äh, saavutaks edasiminek viienda Euroopa vabaduse osas nii, nii-öelda teadmiste vaba liikumine see algatus äh, võeti väga hästi vastu nii meie nõukogu kolleegide poolt kui ka Euroopa Komisjoni poolt, kuid mis puudutab otseselt meie panust Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiasse, siis siin tooksin välja selle, et kahes konkurentsinõukogus ja veebruaris toimunud mitteametlikul kohtumisel olid mõned nendest aspektidest ka arutelul. nii nagu ka selle strateegia olulisus, sealhulgas selle eesmärgid ja indikaatorid. ja väga oluliseks peeti selliste indikaatorite kaasamine, mis peegeldaksid siis antud hinnangut äh, investeeringute kohta teadus- ja arendusvaldkonnas. Euroopa Komisjoni poolne uus ettepanek märtsist intensiivsema investeering, invest-, intensiivsemate investeeringute osas kindlasti peegeldab ka sedasama lähenemist. selleks, et et Euroopa teadusuuringute ala oleks integreeritum, oleme mitmed meetmed kaasanud, nagu infrastruktuur, era- ja avaliku sektori koostöö, naiste toetamine teadustes, Euroopa tehnoloogia toestamine, need teemad on kõik esile toodud lõppjäreldustest Euroopa teadusuuringute ala osas, mille, mille puhul siis kokkuleppele viimases nõukogus jõuti. nüüd integratsioon, veel ütleksin nii palju seda, et nõukogu üritas Hispaania läbi suruda lõppjäreldused, mis annavad poliitilised suunised komisjonile ja liikmesriikidele. seda seoses siis äh, tulevase Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooniplaaniga. eesistujariigi meelest on äh, positiivne see, kui me mõtleksime rohkem innovatiivse Euroopa loomisele ja et äh, surutaks mõnedele aspektidele, mida meie peame oluliseks. nõukogu poolt vastu võetud järeldused äh, on üles ehitatud vastavalt viiele keskpunktile rahastamine, turud, juhtimine, regioonid ja inimesed teine meie jaoks väga oluline teema siis kaasamine. me leiame, et äh, teadus- ja arendusprogrammid kohalikul ühen-, liikmesriigiga ühenduse tasandil peaksid minema nüüd sõnadest natukene kaugemale ja et nad peaks hakkama tõesti vastu seisma nendele sotsiaalsetele ja majanduslikele väljakutsetele, mis meie ees on, kliimamuutustega seonduv, rahvastiku vananemine ja muidugi majanduslik kriis ennekõike me oleme arvamusel, et me peaksime reageerima väga tõhusalt ja lihtsustama teadlaste tööd. ja selles kontekstis lubage välja tuua see, et peamine eesistujariigi poolt välja valitud teema teadusministrite mitteametlikul kohtumisel San Sebastianis kaheksandal veebruaril oli ja mis kandis niinimetatud San Sebastiani deklaratsiooni nime ehk teadus majanduskasvu ja majanduse taaskäivitamise nimel täna ja praegu, seda toetasid kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja tõi selgelt välja Euroopa Liidu rolli lahenduste leidmisele majanduskriisi kontekstis. selleks, et seadus- ja arendustegevus ühisrolli omaksid, on vaja seda avaliku poliitikaga ühtlustada ja suurendada juurdepääsu Euroopa programmidele ja see peaks olema kindlasti lihtsam. lihtsustamine, nagu teate, on üks prioriteetsetest teemadest Hispaania eesistumise ajal ning äh, pakub huvi endiselt ka nõukogus, ühenduse institutsioonides ja kõik need, kes on kaasatud äh, raamprogrammidesse, on sellest samuti huvitatud, eriti väike- ja keskmise suurusega ettevõtted eesistuja on arvamusel, et äh, lihtsustamine on äh, eeltingimuseks äh, selleks, et Euroopa teadusuuringute ala kujuneks edukas Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiasse edukas, meil on vaja ka laiemat lähenemist, mitte ainult reeglitele ja normidele kehtendamist. me peame näema siin täielikku paradigma muutust selleks, et me saaksime minna üle usaldusele põhinevale suhtele kõige olulisem on tagada ehm, teadusuuringute kvaliteet. VKE-de puhul eriti on minu meelest olulised need muutused, see annaks kindlasti optimeerida, see aitaks optimeerida nende jõupingutusi, koondada nende ressursid teadusuuringute taha, vähendades ühtlasi siis administratiivkoormat seda me ka oleme soovinud Hispaania eesistujana ja meil on väga hea meel selle üle, et nõukogu lõppjäreldused mais ka vastu võeti selles osas. nüüd, kui me räägime Euroopa teadusuuringute ala sotsiaalsest dimensioonist, siis see on kindlasti üks meie äh, alussammatest ehk siis äh, kaasatuus. Äh, kaasatuse all me peame silmas seda, et teadus- ja arendustegevusel peab olema väga selge roll vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastases võitluses. Hispaania eesistumise ajal oleme me pidevalt korrutanud, et teadmistepõhine Euroopa peaks äh, äh, rohkem teadvustama oma tegevust. me tahtsime täide viia oma nägemuse suurte väljakutsete osas, mis Rootsi eesistumise ajal määratleti ja tahtsime kaasata tõr-, vaesusevastase võitluse ja võrdsuse eest võitlemise oma prioriteetides ikka. Hispaania eh, tahab seda toetada kümme aastat pärast aastatuhande eesmärgide vastuvõtmist ja lisaks sellele veel ka Lissaboni strateegia käivitamine Euroopa eh, vaesusevastase ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse aasta ja kõik nii edasi. nõukogus vastu võetud äh, lõppjäreldused mais keskenduvad äh, sotsiaalse mõõtme arendamisesse Euroopa sotsiaal, Euroopa teadusuuringute turul. me tahame toetada teaduslikku ja tehnoloogilist, äh, tehnoloogilist tippteadust ning tuleb seostada omavahel arengukoostöö selle valdkonnaga, vähendades siis nii vaesust eh, kui ka sotsiaalset tõrjutust. ning otse seos on siin ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, eriti prioriteetsete eesmärkide osas. mis puudutab õigusloomet, siis siis me soovime uue Lissaboni lepingu all koos kaasatusmenetlusega parlamendiga vastu võtta kaks õigusakti. nimelt nõukogu ja parlamendi dokument ühise teadus- ja arendusprogrammi alal Läänemerel. siin on kaasatud terve rida liikmesriike. peale selle on olemas ka parlamendi ja nõukogu määrus seirekeskuse kohta, mis peaks tegutsemisperioodil kaks tuhat kaksteist kuni kolmteist. ma tahaksin tänada parlamenti viljaka koostöö eest meie kahe institutsiooni vahel nende kahe algatuse vastuvõtmisel. samuti tuleb kiita kahte raportööri, Leena Ekki ja härra Kolantet, kelle panus on olnud märkimisväärne. viimase poole aasta jooksul pida-, toimus Sebastianis ka mitteametlik teadusministrite kohtumine ja samuti toimus kaks nõukogu koosolekut, kus võeti vastu te-, otsuseid kolmekümne erineva teema puhul. samuti toimus nelikümmend muud üritust, mille meie ministeerium korraldas meie arvame, et et pärast äh, Lissaboni lepingut saab, äh, me, on meie kodanikega hääled rohkem kuulda. ma arvan, et ta, kuna huvi meie ürituste vastu oli nii suur ja see, selle sisu vastu eriti said ka teadlased oma panuse anda, kolm järeldust tehti nendest üritustest, mis suuresti katavad ka konkurentsinõukogu järeldusi meie eesistumise ajast. samuti tuleb tunnistada, et Hispaania eesistujana teeb suuri jõupingutusi saavutamaks üle-euroopaline konsensus ITER-i rahastamise kohta nüüd ma jõuan oma ettekande lõppu. nagu ma juba alguses ütlesin, me teadsime juba eesistumise aja alguses, et väljakutsed meie ees on suured. uus alusleping jõustus, tööle hakkas uus komisjon, aga me oleme olnud endiselt proaktiivsed ja ambitsioonikad ja oleme üritanud liikuda edasi teadmiste Euroopa suunas. me ei ole kaotanud aga ka silmist Äh, praegust olukorda ja kodanike Euroopa eesmärke. Euroopas on praegu üks kõige raskemaid aegu pärast tuhande üheksasaja kahekümne üheksandat aastat. me soovime rohkem kaasatust ja integreeritust ja seetõttu arvame me, et me oleme andnud suure panuse Euroopa teadusruumi tulevaseks, tulevasteks arenguteks teatud algatused on olnud Euroopas esimest korda arutlusel. mul on väga hea meel, et ma saan öelda, et Hispaania eesistujana täitis kõik oma tegevuskavad, mis olid ennem eesistumisaega paika pandud. lisaks siis meie erinevatele üritustele, konverentsidele. samas tuleb öelda, et Euroopa teaduse ees on palju suuri väljakutseid endiselt. mitmed nendest tulenevad raskest majandus- ja rahandusolukorrast. ja sellest, et liikmesriikidel on raske otsustada, kuhu investeerida oma piiratud ressursse. meie riikide jaoks on hädavajalik investeerida ka edaspidi teadus- ja arendustegevusse siinkohal tahaksin ma rõhutada seda olulist rolli, mida teie siin parlamendis mängite. sest näiteks kas või Euroopa Liidu eelarvealased otsused on järgnevatel aastatel ääretult tähtsad. loodetavasti meie nägevus, nägemust toetavad ka Euroopa kodanikud, sest nende nimel me ju tegutseme. Nemad on meie poliitika olemasolu põhjuseks. meil on tarvis toetada ka mõtet, et ka liikmesriigid ei tohiks lõpetada teadus- ja arendustegevuse toetamist kuna mul on praegu peaaegu viimane kord eesistumise ajal teiega rääkida, tahaksin ma tänada teid koostöö eest viimase poole aasta jooksul ja ma soovin kõike paremat ka järgmistele eesistujatele, Belgiale ja Ungarile, sest nende ülesanded on suured. ja lõpetuseks tahaksin ma avalikult tänada tervet oma meeskonda, kes läbi suure töö ja pühendumuse suutsid tagada, et Hispaania suutis eesistumise ajal saavutada kõik eesmärgid, mis esimesel jaanuaril olid püstitatud. niisiis, suur tänu, ma olen valmis vastama kõikidele teie küsimustele. suur tänu, et te mind ära kuulasite. Äh suur tänu selle kokkuvõtte eest, selle info eest ja ka hea koostöö eest. paar kolleegi soovivad juba sõna võtta. kõigepealt kolleeg Riia Madurel. suur tänu, härra esimees. suur tänu, et olete tulnud siia meiega kohtuma, härra äh, riigiminister ja oma fraktsiooni poolt äh, sooviksin ka tänada teid selle töö eest, mida äh, teie ministeerium on teinud viimase kuue kuu jooksul. tõesti väga palju on saavutatud, te olete väga intensiivselt töötanud, teie programm oli väga ambitsioonikas, väga hästi struktureeritud ja proua Carmenia ka esitles seda programmi meile eesistumise alguses. see oli ka äh, töökava, mis oli ka kooskõlas meie Ehm, meile oluliste teemadega siin ning meil on väga hea meel kuulda, et suur osa sellest programmist ka teostati. esmajärjekorras sooviksin rääkida nendest edusammudest, mis saavutati Euroopa teadusruumi kujundamisel. Te rääkisite erinevatest telgadest, nimelt liikuvusinfrastruktuuride erinevad mõõdikud, kuid ma sooviksin tulla, mainida veel seda, et tõesti esimest korda eesistujariik on maininud ka sotsiaalset mõõdet teadusruumi raames ja minu fraktsioon on, rõõmustab eriti just selle äh, fakti üle. kuid äh, me peame ka ootama, millal teooria äh, praktikas jõustub ning selles suunas ka minu küsimused meil on nüüd olemas ülemkogu järeldused, kuidas neid äh, aga ka praktikas teostada, nimelt see sotsiaalne mõõde teadusruumis. poliitilised suunad äh, Hispaania eesistumise ajal olid positiivsed, aga kuidas neid äh, nüüd liikmesriikides ja ka ühenduse tasandil rakendada? ja lõpetuseks sooviksin teile ka palju edu selle meetme puhul, et äh, tagada ka naiste-meeste äh, võrdne esindatus äh, teadusvaldkonnas. see on oluline mitte ainult selleks, et olla sidus meie põhimõtetega, vaid ka sellega, et äh, saavutada meie eesmärke ka töövaldkonnas. ja proua Hertsog. Äh, thanks, äh, minister, state secretary uh,. I, I... suur tänu, härra riigiminister. kõigepealt ma sooviksin õnnitleda Hispaania eesistujana minu meelest oli väga suur saavutus just see, et kriisiaegadel õnnestus teil siiski teadus-arendustegevust hoida kõige olulisema prioriteedina. sotsiaalne kaasamine Euroopa teadusruumi raames on äärmiselt oluline lähen-, lähenemine. ma sooviksin tänada ka teie meeskonda siin Brüsselis, me, meil oli väga hea koostöö, kui me töötasime näiteks GMS-i Äh, projekti raames. nüüd eelarve küsimused selleks, et äh, äh, saavutada Lissaboni strateegia uued eesmärgid nagu kosmosepoliitika, ITER, tööhõivepoliitika ja me teame, et et võib tekkida äh, probleeme äh, seitsmenda raamprogrammi äh, finantseerimisega. ma tänan teid kõikide nende pingutuste eest, mis te olete teinud. minu küsimus on väga lihtne. kas teil on julgust ka ECOFINis sellest blokaadist läbi suruda ja kas teil on võimalik ka seda ebademokraatlikku olukorda finantsküsimustes äh, läbi murda nõukogus. kolleeg Lange. Dankeschön, Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär. härra Lange. kolmandal märtsil toimus konkurentsinõukogu ning nõukogu ütles väga selgelt, et tööstuspoliitika Euroopa Liidus peab äh, tugevnema ning äh, nõukogu pakkus välja, et komisjon peaks selle osas äh, teatisega välja tulema. härra minister, võib-olla te saaksite ka selgitada, millised elemendid seoses just uuendusega on sellises teatuse, teatises ähm, olulised. milline sisend äh, tuleks teie poolt äh, teadusinnovatsiooni poliitika valdkonnast? suur tänu, härra Nistelrooy, palun. Voorzitter, dank u wel. Ook, uh... Suur tänu, härra esimees ka Rahvaparteile on jäänud väga positiivne mulje teie tööst, me nägime, et olete väga tähelepanelikult äh, keskendunud just konkurentsi küsimusele ja, ja rõhutanud ka teadusuuringuid, te ütlesite ka, et nüüd antakse kogu töö üle Belgiale kui eesistujariigile, kuid mind huvitaks nüüd ähm, juhtimise Euroopa teadusruumi edasised küsimused ja ülesanded. peale selle te korraldasite väga palju erinevaid üritusi, erinevaid mitteametlikke nõukogusid, kohtusi, kohtumisi. mina, ma ise osalesin ka innovatiivsete piirkondade kohtumisel, seal oli umbes viissada osalejat ülikoolidest, linnadest, piirkondadest, väga tore üritus oli. minu küsimus on järgmine Te mainisite sotsiaalset mõõdet. ja see on täiesti mõistetav, aga ka siin parlamendis on, oleme me teinud tööd fondide sünergia alul. Te rääkisite ka sisulistest punktidest, aga kas on olemas ka territoriaalne mõõde siin? sest Lissaboni lepingus on see praegu sõnastatud ning see tähendab, et me vajame mitte ainult vabalt liikuvaid nutikaid teadlasi, see on ka oluline, kuid kuid sellel tegevusel peab olema ka eesmärk. innovatsioon ja teadusuuringud peavad ju kuskil ka aset leidma, need klastrid vajavad ka äh, spetsiifilist lähenda-, lähenemist, nii et sünergia fondide vahel ja rohkem klastreid, rohkem spetsialiseerumist Euroopa piirkondades. suur tänu ja nüüd härra Veeber. härra esimees, härra riigiminister. Hispaania oma eesistumise ajal äh, määratles äh, ja keskendus väga paljudele ähm, olulistele teemadele, seda me saame ainult tervitada ja, ja seal saavutati ka olulisi edusamme Euroopa teadusruumi jaoks. mina ise olen Hiina delegatsiooni äh, aseesimees ja ma olen näinud, kui kiiresti tõusvad majandusriigid äh, just äh, teaduse innovatsiooni osas edenevad, näiteks ka India on siin väga palju edusamme saavutanud. nii et me oleme praegu tõesti sattunud äh, kahe tooli vahele, ühel pool on USA ja teisel on, teisalt siis tärkavad majandused, mis praegu oma mahajäämust suure hooga äh, tasa teevad. me teame, et Indias on praegu sadu tuhandeid äh, IT-spetsialiste äh, välja koolitatud ja see loomulikult mõjutab teadusuuringud nii nendes riikides kui ka meil. me teame, et sealt tuleb väga palju spetsialiste ka siia meile ja mul on väga hea meel, et te olete ka sellele punktile oma töödes tähelepanu pööranud. ja me loodame, et järgnevad eesistujariigid teie pingutusi ka jätkavad. tõstatab küsimus, et kus me oleme edusamme saavutanud ja kus on näha olnud ka tagasilööke. kus on meie Achilluse kand teaduse valdkonnas? suur tänu. Klaud Turmas uh,. Thank you uh.... suur tänu härra esimees, suur tänu, härra minister. mitmed kolleegid on juba maininud seda, et riik, mis on kannatanud viimase poole aasta jooksul nii tõsise kriisi käes, aga samas on olnud Euroopa Liidu eesistujamaa, sellise riigi puhul on kiiduväärne, et on suudetud silmas pidada ikkagi Euroopa perspektiivi, me teame, et teie riigi jaoks ei ole olukord praegu lihtne ja seda rohkem me teie jõupingutusi hindame. mul on kaks küsimust. teaduse ja energia sidemetest, üks nendest on see SAT plaan. kuna teie olete üks maailma juhtivriike näiteks päikese- või tuule, tuuleenergia alal küsiksin ma küsimuse kriitilise aspekti kohta SAT-plaani juures, nimelt rahastamine. me teame, et see on raske küsimus, kellelgi ei ole lihtsat vastust, aga pärast poolt aastat võib-olla tuleksite välja paari mõttega, kuidas seda probleemi lahendada. võib-olla peaks olema seotud ka finantsperspektiividega, võib-olla ka oktsioonituludega, sertifikaatide jaoks alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast, võib-olla teil on mõned mõtted? samuti ole-, pärisite te ka vä-, väga raske probleemi, nimelt ITER-i rahastamise. töörühm kohtub jällegi sellel reedel. kas teil on mõningaid mõtteid, kust leida see üks koma neli miljardit eurot, mida on tarvis kahe tuhande kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal aastal. ma olen kuulnud, et komisjon kaalub laenu võtmist Euroopa Investeerimispangast, äh, Saksamaa valitsuse esindaja ütles, et Saksamaa ei toeta sellist, sellist laenu võtmist öö, äh, mille puhul raha tagasisaamine on praktiliselt võimatu, niisiis see ei lähe läbi, samuti ei lähe läbi arvatavasti rohkem raha hankimine liikmesriikide eelarvetest. proua Hertsog juba mainis, et ainuke võimalus ongi, et see üks koma neli miljardit tuleks Euroopa Liidu eelarvest kahe tuhande kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal aastal. aga kuidas seda siis teha? ma mõistan, et te toetate ka Galileod. Te pidasite just äh, suurepärase kõne Euroopa teaduse olulisusest. kust äh, need rahad kaheteist, kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal aastal teie arvates võiks tulla see üks koma neli miljardit, kus peaks need kärped tegema? suur tänu. kolleeg Enšu. kolleeg Enšu. mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru și eu la rândul meu țin să... suur tänu, härra esimees, härra minister. minagi sooviksin öelda, et teie töö eesistumise ajal oli väga ambitsioonikas. suur tänu selle eest minu arvates on see üks viljakamaid programme Euroopa Liidus, aga minu küsimus on lühike. puudutab meie äh, tulevasi strateegiaid ja nende rahast-, rahastamist siis arvesse tuleb võtta ka seda väga rasket olukorda, milles liikmesriigid praegu on. niisiis, küsimus on, kuidas rahastada pragmaatilisemalt ja kuidas tagada, et liikmesriigid osaleksid nendes programmides? suur tänu nende lisaküsimuste eest, härra riigiminister ma paluksin, et äh, üritaksite nüüd äh, neile ka vastata. Eh, en primer lugar, agradecer. kõigepealt sooviksin tänada kõiki teie küsimuste eest tänan teid ka selle viisi eest, kuidas te oma küsimused ja ka tänusõnad edastasite. meie jaoks oli tõesti äärmiselt oluline, et me selle kuue kuu jooksul saime teadus äh, ja teadus-arenduspoliitikat äh, mõjutada. oma sõnavõttudes puudutasite ka neid aspekte, mida minagi juba mainisin ja seetõttu ma üritan siin esimesed ähm, selgitused, vastused anda selles järjekorras, nagu küsimused olid esitatud. kui te soovite veel lisainfot saada, siis võin teile selle veel ka hiljem saata. olen selleks meeleldi valmis. nüüd äh, kolleeg äh, Reira küsimus. ta rääkis teadusruumi eh, edusammudest ja siin ma rääkisin eelkõige just sotsiaalsest mõõtmest. sellest ma ka rääkisin, et eh, sotsiaalne mõõde on meie jaoks ka osa eh, teadusuuringu tegevusest, kui me soovime seda teaduslikul alusel rakendada, siis me peame sellega arvestama sotsiaalse mõõtmega me sooviksime äh, saavutada seda, et kodanikud ka mõistaksid paremini meie tegevuse mõtet. Te ütlesite, et äh, põhimõtete osas võib kokku leppida. ja seda ma ka oma sissejuhatus juba mainisin, et äh, praegu on jõudnud kätte aeg, mil me peaksime tõesti sõnadest teod tegema ja seetõttu me oleme ka sotsiaalse mõõtme osas sellised kohustused võtnud, alati on väga keer-, kerge rääkida sellel teemal, kuid väga keeruline on seda poliitikasse ümber tõlgendada. ja seda veel omakorda konkreetsetesse tegudesse äh, ümber suunata. ja seetõttu me üritasime siis kujundada poliitika ja me loodame ka, et need soovitused, mis me oleme välja töötanud, et need abistavad ka toetada erinevaid programme, mis on kavandatud. programmid, mis peaksid siis toetama neid, kes on kriisi tõttu sattunud raskesse olukorda ja meie jaoks oli väga positiivne näha, et äh, üle saja tuhande inimese äh, soovisid nendest äh, projektidest osa saada. oluline on ka vaadata, mida kodanikud arvavad meie tegevusest, sest et nende jaoks me ju töötame, me peame nende huvidest lähtuma. ja meil peavad olema samasugused prioriteedid nagu kodanikel ja seetõttu on oluline, et sotsiaalsetes valdkondades nagu energia, tervishoid, Ähm, äh, vesi, et äh, seal oleks ka rohkem äh, sotsiaalset mõõdet arvestatud ja meie kodanike huvisid arvestatud. nüüd järgmine küsimus. ma üritan loomulikult kõikidele küsimustele vastata. nüüd innovatsioonipoliitika toetamine, poliitika kujundamine. see vastab ka Hispaania valitsuse tegevuse vaimule ja siin ongi tegu nende äh, viie äh, raskuspunktiga. kuidas seda liikmesriikides rakendatakse, seda ma ei oska teile öelda, ma vabandan, mul ei ole selle kohta nii palju infot, sellepärast et mina olen keskendunud rohkem just Hispaania tegevusele. Euroopa tasandil me me oleme praegu keskendunud just sellele, et äh, Hispaania äh, teaduspoliitikat äh, välja kujundada ja seda rakendada. oluline on see, kuidas aastal kaks tuhat üksteist tegevuskavades need raskuspunktid peegelduvad. inimesed, kodanikud on üheks raskuspunktiks ja nüüd me üritame oma äh, Äh, poliitikaga, poliitika tegevuskavaga nõukogule edasi viia. Hispaania eesistuja soovisin olla küll eeskuju mudeliks, kuid sellegipoolest teised peaksid arvestama meie ähm, kavadega ja kui see neile sobib, siis selle ka üle võtma. kui see strateegia töötab, siis see on võib-olla ka hea lähenemine. aga see ei pea olema mitte tingimata eeskujuks teistele veel üks sõnavõtt puudutas sotsiaalset mõõdet, sotsiaalset kaasatust. siin räägiti ka GMS äh, edusammudest. aga eelkõige räägiti selle küsimuse raames just ITER-ist. minu vastus võib-olla ei vasta päris teie ootustele ma võin küll öelda, et konkurentsinõukogus minister jõudis kompromissini panuste osas, tõesti viimase päevani tehti tööd, et optimaalse lahenduseni jõuda, siin on tegu väga keerulise probleem, probleemiga, kuid me oleme nüüd diagnoosi ära teinud, sellest me enam eh, rääkima ei pea, me peame täpselt, millised probleemid meil on, mida peab lahendama ning eh, töörühm on tegelenud sellega, et eh, Äh, ja peadirektor, kes on ka mind siin saatmas, tema tegeleb selle töörühma juhtimisega ning see töörühm nüüd väga intensiivselt äh, üritab parima mm, lahenduseni leida, jõuda nende probleemide osas veel nende viimaste päevade jooksul, mis meie eesistumist äh, järgi on jäänud. aga tegu on selle probleemi väga keerulise olukorraga seoses majandusliku olukorraga, milles me praegu asume ja sellest ma juba rääkisin ja arvestades ka selle projekti kaalukusega, siis me peaksime jõudma sellise lahenduseni, mis seab meid olukorda, et me saaksime ka osalisi lahendusi äh, leida praegu vaadatakse, millised on äh, erinevad seisukohad, näiteks kas toetatakse siin raamprogrammi raames toetamist ja, ja me teame, et rahastus tuleb erinevatest allikatest, aga selle kallal praegu töörühm teeb tööd. ja see töörühm jätkab veel öö, äh, väga intensiivselt tööd kuni Hispaania eesistumise lõpuni jah, loomulikult peale julguse on meil vaja ka parimat lahendust selle projekti jaoks. meil on küll julgust ja südikust, et seda projekti edasi viia parima majandusliku ja äh, finantslahenduseni. härra Lange, küsimus nüüd. tema rääkis innovatsioonist ja innovatsiooni erinevatest komponentidest. Hispaania eesistuja on siin välja töötanud selle viie punkti strateegia, millest ma juba rääkisin. nimelt, et siin ei ole, siin me oleme rääkinud mitte ainult teadlaste võrgustikust, vaid ka äh, vaid ka ettevõtete võrgustikust, mis peaksid olema omavahel seotud. meie oleme selle ka praktikasse rakendanud ning me loodame, et äh, siis alates septembrist võib seda vastavat kava ka hakata juba äh, laiemalt rakendama. nüüd äh, Granadas toimus meil kohtumine, kus me rääkisime sotsiaalsest mõõtmest ja siin räägiti ka territoriaalsest mõõtmest. jah, me oleme ka seda puudutanud erinevatel tasanditel. nimelt haldus ja erinevad territoriaalsed mõõtmed, nende omavaheline sidumine on äärmiselt oluline. sest territoriaalne mõõde on oma, ka seotud sotsiaalse mõõtmega. me rääkisime sellest, et tuleb kogu protsessi lihtsustada, et tuleb leida lihtsamaid komponente, tuleb vaadata, kuidas erinevate programmide vahel sünergiaid luua tegu ei ole mitte ainult menetluste ja riigihangete lihtsustamisega, vaid ka sünergiat tuleb äh, luua lihtsamalt ja see peab olema ähm, ka koostalitlusvõimeline. Ähm, olukorra äh, parandamine teadusvaldkonnas, see peab äh, käsikäes käima ka sotsiaalse mõõtmega nüüd järele küsimus härra Veeberilt. ta küsis konkreetselt meie edusammude kohta. meie edusammude kohta just äh, patentide osas me oleme siin äh, väga palju kogemusi saavutanud ning me ütleme, ütleksime, et ka alusuuringutel on oma äh, väärtus ja selle äh, teadmiste ahela viimane osa on äärmiselt oluline. ja see puudutabki patentide poliitikat. konkurentsinõukogu küsi-, tegeles ka selle küsimusega, ka tööstusministrid tegelesid patentide küsimusega. ja siin me mängisime natukene väiksemat äh, rolli. härra Turmes tegi väga hea ülevaate majanduslikust olukorrast. tõesti, me pidime selles keerulises majanduslikus kontekstis oma tööd tegema ja see puudutas ka väga teravalt näiteks ITER-it, millest ma juba rääkisin mõne minuti eest. härra Entšu. kuidas saada paremat äh, ja lihtsamat juurdepääsu erinevatele programmidele, see oli ka meie üheks prioriteediks, meie üritasime lihtsustada juurdepääsu avalikele hangetele, me üritame teavitusprotsessi parandada, aga ka menetlused ja protsessid tuleb äh, äh, lihtsamaks muuta. ja siin peab sammugi, äh, samuti looma sünergiat erinevate programmide vahel. härra esimees, ma arvan, et ma olen sellega küsimustele vastanud suur tänu, suur tänu, et olite siin meiega kohtumas, suur tänu teie info eest ja teie vastuste eest, ettekande eest. soovin tänada härra ministrit ka selle eest, et me oleme viimase kuue kuu jooksul äh, nii head koostööd teinud, palun edastage meie äh, tänud ja tervitussõnad ka äh, proua teadus- ja innovatsiooniministrile ja praeguseks me katkestame istungi ja jätkame pealelõunal.